Ladies and gentlemen, dear colleagues, good afternoon lugupeetud daamid ja härrad, tere päevast kõigile, Bart Stas ei ole veel oma kohta leidnud, tere päevast kõigile veel kord, mul on väga Äh, hea meel selle üle, et teid on siin nii palju kohal, sellepärast et täna on meil väga mm, oluline arutelu ja loodetavasti tuleb siia veel saadikuid äh, kohale, paljud inimesed veel reisivad, aga kõigepealt mõned teadaanded. Ähm, eelmise äh, päeva, kohtumise päevakord võeti vastu ja päevakorra projekt saadeti seitsmendal veebruaril laiali, kommentaare ei olnud ja see võeti vastu ähm, ma pean ütlema, et kahjuks äh, Soome kabiin äh, täna äh, kättesaadav ei ole, mis tähendab, et soomekeelset tõlget ei ole, kõik muud keeled on tagatud ja meie kohtumine kantakse ka veebis üle. ja liigume väga olulise teema juurde, milleks on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, Euroopa Liidu üldeelarve ja EAF, annan kõigepealt sõna kohe raportöörile proua Kapelile, palun. Danke, danke, Frau Vorsitzende und dank-. aitäh, proua esimees. aitäh et te siin natukene andsite ka teada kursimuutustest. ma natukene räägiksin taustast, sellepärast et see fond on väga tähtis ja seda ei tohiks unustada. tegemist on kõige tähtsama meetmega tegemaks koostööd Aafrika, äh, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikidega ja samamoodi ka, ka ülemere territooriumitega ja aluseks on meil Cotonou leping, mis on kõige laiapõhjalisem partnerlusleping Euroopa Liidu ja AKV riikide vahel ja see sõlmiti aastal kaks tuhat kümme. ja samamoodi ka kaks tuhat kolmteist vastu võetud äh, äh, Äh, protokolli ja Cotonou lepingu eesmärgiks on siis vaesusevastane võitlus, jätkusuutliku arengu tagamine ja samm-sammult nende riikide integreerimine maailmamajandusse. kahe tuhande kahekümnenda aasta veebruarikuus kaotab Cotonou leping oma kehtivuse ja hiljemalt augustikuus sellel aastal tuleb alustada läbirääkimisi uue lepingu üle nõukogu arvatavasti veel kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta esimesel poolaastal võtab vastu siis ka mandaati puudutava volituse ja see puudutab siis ka kõiki neid uusi probleeme, mis meil on vahendite ümberjagamisega. kõik tähtsamad arengupoliitilised osapooled töötavad välja uusi kontseptsioone ja praeguse raamistiku ümber töötamist välisabi jaoks siis ja see tähendab seda, et see mõjutab ka otseselt äh, Äh, arenguabifondi väga tähtis on, et lähtutakse laiapõhjalisest äh, lähenemisest ja interdistsiplinaarsest lähenemisest ja see on Euroopa Liidu jaoks ka väga tähtis. samamoodi läbipaistvus ja aruandluskohustus on väga tähtsad, tagamaks fondi vahendite kasutuse demokraatlikult kontrolli ja seda, et meie arengupoliitika oleks koostöö, kooskõlas teiste liikmesriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahandusorganisatsioonide ning ka mitme parempoolsete rahastuspankade eesmärkidega peale selle tuleks vältida riski, et meie töö killustub ja tagada ka võimalikku järjekindlat arengut ning samamoodi tuleb meie partnerid võimalikult palju kaasata ka arenguabi väljatöötamisse. samamoodi on väga tähtis kaasata erasektorit, sest ainult äh, erasektori tugevdatud kaasamisega on meil võimalik täita neid lünki, mis meil rahastamises praegu on, selleks et saavutada arenguabi eesmärke. ma tahaksin natukene rääkida ka, mis on siis siis äh, tähtis arengufondi töö jaoks aastast kaks tuhat kuusteist. kokku on siin umbes viis miljardit eurost, millest me räägime, kaks koma neli miljardit sellest äh, kulub siis just arengufondile ja kaks koma kaks üheksa fondi siis äh, Aafrika usaldusfondile ja sada kolmteist miljonit läheb ka Kesk-Aafrika usaldusfondi PECO jaoks arenguabifondi rahadega rahastati kuussada nelikümmend miljardit, miljonit eurot ja eelarveabivahendid on sada äh, üheksa miljardit, kokku tehti sada viiskümmend kuus miljonit väljamakset ja samamoodi mitmepoolsete doonorite projektidele kulutati äh, üheksasada seitsekümmend miljonit eurot ja kokku oli meil sada kuus projekti aastal kaks tuhat kuusteist ja kokku kuulutati, kinnitati selleks üks koma viiskümmend kaheksa miljardit eurot. üheksasada viiskümmend miljonit eurot nendest pandi eesmärkidega seotuna paika ja maksti kokku sada viiskümmend miljonit eurot ka selleks, et võidelda rände põhjuste ja illegaalse rände vastu. raportis on seitse erinevat osa, kõigepealt äh, räägime usaldatavusest ja ma võin teile juba praegu öelda, et tegelikult Kontrollikoja arvates äh, on kõik tingimused täidetud ja see on väga tähtis ja mis puudutab kahekümne viie protsendi vähendamist varasemate lahtiste eelrahastuste puhul, neid oli võimalik vähendada veel kakskümmend kaheksa protsenti ja siis samamoodi oli veel kolmkümmend kuus protsenti vanu seotud kohustusi, mida sai vähendada ja lõppenud äh, lepingute äh, osalesin viisteist koma viis protsenti siis peadirektoraadile Defco ja see on tegelikult ainult natukene üle eesmärgi viisteist protsenti. kontrollikoda on aga öelnud, et kontrollisüsteemid ikka veel ei ole nii mõjusad ja et siin on vaja midagi ette võtta, kuid põhimõtteliselt tuleb öelda, et kontrollikoda on öelnud, et et äh, saab öelda, et äh, tingimused on täidetud. meil õnnestus ka eelnevate aastate vea määra puhul äh, vähendada seda kolme koma kolme protsendini kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, mis on siis natukene vähem kui eelnevatel aastatel, siis äh, kontrolli tõhusus, see on ka väga tähtis ja siin õnnestus meil kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta veamäär äh, panna allapoole kahte protsenti, see oli siis üks koma seitse protsenti, neliteist koma kuusteist miljonit võeti, nõuti tagasi sellepärast, et kulutused ei olnud põhjendatud kolmas punkt puudutab usaldusfondi haldamist. siin puudutab see just eelarve abivahendeid, siin on ka jällegi kindlad tingimused, mis paika on pandud, risk, et Äh, vahendid lähevad kaduvad, kaduma, korruptsiooniriski tuleb vähendada, täiesti uus on siin raportis see, et äh, keskendutakse maksudest kõrvalehoidmisele, agressiivsele maksude planeerimisele, see, mida meie PANA uurimiskomisjon ja OECD on välja toonud ja samamoodi keskendutakse ka äh, sisetuludele selleks, et vähendada arenguabist sõltuvust punkt viis, mis puudutab süvendatud koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega. ma juba alguses seda selgitasin. siin on väga tähtis kasutada erinevate finantsallikate segusid ja kasutada siis sellest tulenevat lisandväärtust ja samamoodi siis ka erinevad mitmepoolsed arenguabipangad peaksid andma abi selleks, et eesmärke täita. kuues punkt, mis puudutab vastus üleilmsetele arenguprioriteetidele. ma seda mainisin ka juba, et meil on üleüldiselt olukord muutunud, me peame oma vahendeid üle vaatama ja keskenduma just kliimasõbralikele projektidele selleks, et täita Pariisi kokkuleppe eesmärke viimane punkt, uued partnerlussuhted AKV-ga, riikidega, ma ütlesin, et see on põhjus, miks tuleb meil see leping üle vaadata, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidega arvestamine ja uus arengupoliitika. samamoodi on parlament ka nõudnud, et me peaksime Arengufondi viima Euroopa Liidu üldeelarve alla ma arvan, et me kõik saame toetada neid ettepanekuid ja sellepärast ma teeksin raportöörina ettepaneku, et me eelarve täitmise kinnitaksime aastaks kaks tuhat kuusteist. meil on siin suurte eesmärkidega tegevuskava paika pandud, muudatusettepanekud tuleb esitada hiljemalt esimesel märtsil. üheksateistkümnendal märtsil hääletatakse komisjonis aprillikuus peaks see raport minema täiskogule. ja tahaksin tänada ka sekretäriaadi kaastöötajaid, minu enda töötajaid, kes tõesti väga palju aitasid seda raportit ette valmistada ja ma tõesti loodan, et meil õnnestub siin võimalikult õiglaselt ja proportsionaalselt see raport ka vastu võtta. Thank you very much, Barbara, and I will suur aitäh, Barbara, ja nüüd annan sõna variraportööridele, kõigepealt eh, Toomas Tihovski eh, Rahvapartei nimel suur aitäh, proua esinaine, suur aitäh ka äh, proua raportöörile suur,. suur-suur aitäh äh, kogu selle tehtud äh, töö eest ka kontrollikojale. ma pean ütlema, et esmakordselt äh, olen ma ENF-i raportiga nõus äh, jah, mõningaid väikseid probleeme on teatud lausetega, mida ma tahaksin muuta, aga üldiselt meil ei ole probleeme äh, teie tehtud tööga. sest et see on hästi tehtud töö. tegelikult on veel paljusid asju, mida ma tahaksin äh, välja tuua, kõigepealt äh, vajadus suurema läbipaistvuse järele äh, Äh, tuleb vältida koostööd maksuparadiisidega, suurem aruandekohustus äh, äh, ja kulutuste usaldusväärsus, neid ei mainitud siin ja mina tahaksin teise asjana rõhutada veel seda, et ka mikrorahastust tuleks kasutada selleks, et erasektori investoreid kaasata ja kutsun komisjoni üles Äh, tulema välja jätkusuutlike pro-, valima äh, jätkusuutlikke äh, projekte, millel oleks kiire majanduslik ja sotsiaalne mõju, mis aitaks kaasa rändekriisist ähm, põhjustatud probleemide leevendamisele. ja minu arvates see raport oli väga hästi koostatud ja ma tahaksin raportööri kiita suurepärase tehtud töö eest. Thank you very much Looking... suur aitäh, kas on veel keegi, kes sõna soovib? ei, tundub, et keegi sõna rohkem ei soovi tahaksin teile meelde tuletada, et muudatusettepanekute esitamine tähta-, esitamise tähtaeg on esimene märts ja nagu ähm, mm, Barbara juba ütles, siis üheksateistkümnendal märtsil võetakse see kondis vastu. kas äh, on äh, küsimusi? jah, ei äh,? tundub, et ei ole. Barbara, kas sa sooviksid äh, võtta sõna vastamaks sellele, mida härra Stjahovski ütles? jah, loomulikult äh, ma tahaksin vastata, ma arvan, et me oleme praeguseni head tööd äh, teinud. loomulikult on kõik meeskonnad meid toetanud, ka sekretäriaat on meid toetanud arutanud ja me jätkame tööd niimoodi ka tulevikus, me võtame arvesse kõik muudatusettepanekud, ma arvan, et see mikrorahastuse teema, mis sa mainisid, on väga oluline, samamoodi nagu läbipaistvus ja proportsionaalsus, need on kindlasti teemad, mille me arvesse saame võtta ja loodetavasti lõpptulemus saab olema ka väga hea. aitäh! suur aitäh selle tõhusa töö eest, sellepärast et äh, selle punkti suutsime väga kiiresti läbi vaadata, liigume nüüd edasi juba järgmise punkti juurde. ja siin on meil nüüd väga-väga pikk nimekiri Euroopa Liidu ametitest äh, ja mm, äh, vaatame siis eh, need eh, raporti eh, projektid läbi. ma pean ütlema, et Indrek Tarand palub vabandada, ta ei saa siin täna olla, aga annan sõna Mart Stasile, kaasraportööridele ametite küsimuses, palun. aitäh, esimees, kallid kolleegid, olen tõesti üllatunud, et siin tõesti kedagi kohal ei ole see kindlasti on seotud sellega, et täna on esmaspäeva pärastlõuna aga tegelikult eelarve kontrolli komisjoni liikmed äh, peaksid seda tänast koosolekut pidama siin korralikuks missaks, et kasutada siin katoliiklikke termineid, sest tegemist on tõesti väga tähtsa kohtumisega, me teeme siin sissejuhatuse nendele kõikidele raportitele, mis on meie töös ülitähtsad. nii et tõesti kahju, et väga vähe rahvast on kohal mina olen kõikide ametite raportöör välja arvatud eh, EFSA oma ma andsin Toiduohutuse Ameti raporti üle, sellepärast et eh, ma olen eh, pöördunud siin kohtusse EFSA vastu, sellepärast et dokumente ei ole avaldatud ja just sellepärast ma leidsin, et ma ei oleks õige mees selle raporti koostamiseks ja selle ülesande võttis üle Indrek. aga nüüd juhtus selline asi, et Indrek jäi lennukist maha, nii et ta jõuab alles kell kaheksa Brüsselisse, sellepärast pean siiski ka täna Toiduohutusametist rääkima, aga loodan, et Toiduohutusameti töötajad saavad sellest ka aru, et ma üritasin tõesti väga tõsiselt oma tööd teha ja eelarve täitmise kinnitavate, kinnitamise raportitega alustasin tööd juba juulikuus eelmisel aastal ja pärast Strasbourgi täiskogus lendasin Frankfurdi kaudu Bolognasse, sealt edasi läksin Parmasse ja seal toimus toona Toiduohutusameti kõikide direktori, direktorite ja teiste ametite Äh, saa-, äh, esindajate koosolek. Ähm, osalesin siis ka sellel koosolekul ja sain siis ka ülevaate selle kohta, kuidas ma peaksin oma tööd alustama. tegemist oli väga meeldiva ja konstruktiivse ning sisulise kohtumisega. seda selles mõttes, et äh, et oli väga hästi võimalik näha, et siin on kolmkümmend viis ametit ja kõik tõid välja, mis on nende probleemid ja võimalused ning unistused. ja mina raportöörina üritasin tõesti kõikide ametite puhul nii juhtivate töötajate kui ka teiste töötajatega äh, ühendust saada ja näha, mida nad täpselt teevad ja ma tõesti tahaksin tänada neid tehtud töö eest. väga harva tuuakse välja see, kui tähtis on see töö ja kui hästi nad oma tööga hakkama saavad. üks kõige tähtsamaid probleeme, mis mulle kohe silma torkas, oli see, et kontaktides välismaailma ja eriti just Euroopa Parlamendiga äh, on ametitel probleemiks see, et nende omavaheline töö ei ole koordineeritud. Nad on küll oma võrgustiku loonud ja see toetab ametite tööd ja aitab ka tööd koordineerida. aga tegelikult ametid ise ütlevad, et neil on vaja saada rohkem toetust äh, ka nendelt institutsioonidelt, mis koostavad äh, eelarvet, ehk siis nõukogult ja parlamendilt. sest koordineerimine tähendab seda, et äh, lihtsalt kord aastas tulevad ametite juhid kokku, aga selliste suurte äh, ametite puhul nagu Toiduohutusameti ja Ravimiameti puhul on sellest vähe ja neil on tõesti vaja rohkem äh, Äh, koostööd ja samal ajal ega ka väikeste ametite ülesanne pole lihtsam. ja eelmise aasta juulikuus ma käisin siis sellel kohtumisel ning seal räägiti just sellest, et äh, kes nüüd Toiduohutusameti äh, nimel kogu selle koordineerimistöö üle võtab, arutelud käisid ja see ülesanne ei olnud lihtne. ja eelmise eelarve täitmise kinnitamise puhul me juba tegelikult lubasime ja ütlesime äh,, et me peame eelarve täitmise kinnitamise ajal ka hoolitsema sellest, et eraldi ametikoht luuakse, et oleks keegi, kes tegeleb koordineeriva tööga. parlament äh, võttis selle otsuse vastu, kuid läbirääkimistel nõukoguga kukkusime me läbi, nii et äh, seda tööd tuleb sellel aastal uuesti alustada ja nagu ma ka oma raportites seda ütlen, et meil tuleb seda tööd uuesti alustada, et meil on vaja ametite töö koordineerimise jaoks eraldi ametikohta ja et parlament peab siin rohkem ära tegema ja me peame üritama nõukogu selle ametiposti vajalikkuses ka veenma. ja ma töötasin samamoodi raportite koostamisel nagu eelmisel aastal, siis kui ma teiste institutsioonide kohta raportit koostasin. kõige tähtsamaks minu jaoks oli vaadata, mis on vahepeal juhtunud, mida öeldi eelmises äh, resolutsioonis, millised nõudmes, nõudmised me ametitele esitasime ja mis sellele järgnes samamoodi, et mis olid siis meie soovid. selle kohaselt äh, ma koostasin siis küsimustiku ja iga raporti puhul ma annan siis ülevaate asjade seisust. minu arvates on see väga tähtis töö, me peame ametitele tõesti näitama, et me võtame nende tööd tõsiselt, et me ka poliitiliselt vaatame täpselt, mis toimub ametites ja asutustes ja et me tõesti hoiame kätt nii-öelda ajapulsil ja veel üks asi, mille ma eelmisel aastal raportitesse sisse viisin, kui koostasin raportit institutsioonide üle. nimelt, et seal on terve rida punkte, mis eelarve tehniliselt äh, ei ole otseselt seotud eelarve täitmise kinnitamisega, aga mille puhul ma tõesti leian, et need tuleb poliitilisel tasa, tasandil tõstatada. mõtlen siin näiteks selle peale, et mida arvavad äh, ametid tulemuspõhisest eelarvestamisest, äh, kust tulevad täpselt need vahendid, äh, sellega tegelesin kõikide ametite puhul ja veel üks tähtis punkt, millega õnneks ka eelmised raportid tegelesid Äh, kuidas suhtutakse sellistesse küsimustesse nagu läbipaistvus, avatus, konfliktide lahendamine, informaatorite kaitse, kas kõikides nendes valdkondades on mingid reeglid paika pandud? kas nad lahendavad probleeme, kuidas nad seda teevad, kas on teatud problemaatilisi valdkondi, kus kõik ei lähe nii, nagu peaks, nendele äh, probleemidele ja küsimustele pöörasin siis ka tähelepanu raportite koostamisel ja teid kohe kindlasti ei üllata, et eelarve kontrolli komisjonina peame me üha rohkem tähelepanu juhtima ka personalile. et kas ametite juhid üritavad hoolitseda tõesti soolise võrdsuse eest, et mehi ja naisi oleks võrdselt äh, tööl. praegu tuleb väga selgelt välja see, et rohkem mehi on juhtivatel kohtadel, isegi liiga palju meie maitse jaoks. nii et tõesti, me võib-olla peaksime siin lihtsustama naiste juhipositsioonidele tõusmist. ja oli ka paar ametit, kus eh, mehed olid vähemuses, aga neid oli tõesti vähe ja nad olid pigem erandiks ma üritasin veel juhtida tähelepanu ühele küsimusele, mis on, minu arvates on väga tähtis. nimelt äh, ametite töö parandamine ja see, äh, kuidas hoolitseda personali heaolu eest, et mis tehakse personali heaolu parandamiseks, et kas on näiteks äh, meeskonnatöö koolitus, et kas hoolitsetakse selle eest, et inimesed vähem haigestuksid ja oma küsimustikus pöörasime siis ka tähelepanu selle peale näiteks, et äh, kuidas ametis ülita-, üritatakse vältida inimeste haigestumist, kuidas üritatakse parandada äh, töötajate heaolu. veel üks tähtis küsimus, mis välja tuli ja seda juba siis Parmas eelmise aasta juulikuus kui ametite esindajad olid kohal, nimelt äh, nemad tõid äh, välja äh, selle korrektiivse koefitsiendi. seal nimelt toodi välja see, et palgatõus oleneb iga liikmesriigi olukorrast, inflatsioonist ja nii edasi. Te teate, et meil on siin liikmes liikmesriike palju, kus need ametid on ja on teatud äh, liikmesriike, äh, kuhu inimesed ei taha minna, eriti kahjuks just äh, Ida-Euroopa riikide puhul ei soovita sinna minna just sellepärast, et palgad on madalamad. näiteks Ida-Euroopas riikides, Ida-Euroopa riikides palk on võib-olla kuuskümmend kuus protsenti sellest, mis makstakse välja Luksemburgis või Belgias ja tõesti, ametid tõid välja, et selle reegliga tuleks midagi ette võtta. toon välja ühe konkreetse näite Frontexi Varssavis. nimelt väga raske on leida inimesi Frontexisse tööle. ja seal on suur personalipuudus. ja peale selle tuleb mõelda ka Brexiti mõju peale just teatud ametite puhul, sest meil on siin mõned ametid, mille peakorter on Ühendkuningriigis, kõige suuremad neist on Ravimiamet ja ka panga järelevalve, pangandusjärelevalveamet on veel ameteid, mille filiaalid on Ühendkuningriigis, näiteks Galileo projekt GNS, sellel on filiaal Ühendkuningriigis, nii et nüüd tuleb meil hakata rääkima ka sellest, kuidas need äh, peakorterid siis mujale üle viia, siiamaani on räägitud Ravimiametist ja Pangandusjärelevalveametist ja näiteks äh, personali puhul just see palga sidumine palkadega asukohariikides mängis väga tähtsat rolli. ja nüüd siis selgus, et näiteks Ravimiameti puhul üheksakümmend protsenti töötajatest ei soovi minna siis uude asukohta, neile ei meeldi see, eh, kui palju nad palka saavad, peale selle on neil elukaaslased, abikaasad, kes peavad samamoodi Londonist lahkuma, kas nad leiavad siis uues riigis töökoha, kas see töökoht on sama hea kui see, mis on Londonis. nii et see mängis ka väga tähtsat rolli õnneks pangandusjärelevalve ja meditsiiniameti puhul need probleemid nüüd väga suured ei ole, sellepärast et äh, need viidi üle Pariisi ja Amsterdami, aga personaliprobleeme on ja töötajad on äh,, ei ole just äh, rahul ja nüüd on äh, pead tõstnud ka Ida-Euroopa riigid, mis samamoodi kandideerisid nendele ametitele ja nemad ütlevad, et ka neile tuleb anda võimalus, et ei saa olla nii, et alati viiakse ametid äh, mujale kui Ida-Euroopasse. mulle tundub, et aega mul veel on, sellepärast ma räägiksin ka eraldi ametitest ma tegelikult teen soovituse anda äh, kõikidele ametitele eelarve täitmise äh, heakskiit. Äh, Indrek ütles, et Toiduohutusamet võiks ka selle saada, aga EASO on ainus, mille puhul ma ütleks, et me ei annaks kinnitust. tegemist on siis Varjupaigaametiga. meil oli üks kinnine koosolek, kus me sellest küsimusest rääkisime ja ma ütlesin juba tollel koosolekul, et mina ei annaks heakskiitu ja Äh, siis lõigetes viis ja kuus oma eelarve äh, täitmise kinnitamise raportis seda ka ütlen. nimelt äh, Olafi juurdlus käib EASO üle. mõned ütlevad, et tegemist on tõsise uuringuga. EASO direktor Caldera leiab, et tegemist ei ole tõsise probleemiga aga mis puudutab meid ja mind kui raportööri, siis äh, tõesti ma kõhklen ja mina ei tea, kas eelarve kontrolli komisjon saab äh, endale lubada seda, et me anname heakskiidu teades, et Olav uurib toimuvat ja kujutage nüüd ette, et kui hiljem tuleb välja eh, Olavi uuringust, et seal oli suuri probleeme ka eelarvega ja siis võib see jätta mulje, et eelarve täitmise eh, eelarve komi-, kontrollikomisjon oma ülesannetega ei saa hakkama. ja sellepärast oleks minu ettepanek, et ootame Olafi uuringu ära äh, uuring äh, lõpetatakse, vabandust, juurdlus lõpetatakse arvatavasti juunis-juulikuus ja see tähendab seda, et teises voorus septembrikuus saaksime me selle küsimuse uuesti üle vaadata ja täiskogul oktoobris sellega siis äh, vastu võtta. aga siis me vähemalt teame, mis on Olavi juurdluse tulemus. tahaksin veel kord toonitada, et Äh, kuna tegemist on äh, tõesti avatud koosolekuga, lahtise koosolekuga ja et EASO töötajad ja ajakirjanikud kuulavad seda ja sellepärast tahangi toonitada, seda ütlen ka oma äh, raporti teatud lõigetes kakskümmend seitse näiteks, võtan ma selle väga täpselt kokku, et Varjupaigaamet on amet, mis teeb väga hästi oma tööd, olen olnud siin kontaktis ka libe komisjoni kolleegidega ja nii minu fraktsioon ja ka põhimõtteliselt ka kõik teised fraktsioonid äh, libe komisjonis, mis on vastutav komisjoni jaoks küsimuste üle, öelnud, et me tõesti väärtustame ja hindame seda tööd, mida Varjupaigaametis tehakse. ja lõikes kakskümmend seitse ma toon ka välja äh,, kui suurt rolli mängib EASO äh, Kreeka ja Itaalia abistamisel ja kui suur on olnud nendes riikides surve varjupaigasüsteemidele, samamoodi see, kuidas ümberpaigutamiskava rakendamist Itaalias ja Kreekas amet toetas. tegemist oli siis inimestega, kellel selgelt oli vaja rahvusvahelist kaitset ja ka see, kuidas EASO tõhustas oma tegevust selleks, et reageerida õigeaegselt ja tulemuslikult Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ühtse rakendamisega seotud probleemidele see, kuidas nad sellega hakkama said, see oli suurepärane, aga see, et me heakskiidu ei anna, see ei ole kuidagi seotud EASO töötajatega ja selle tööga, mida nad on teinud, ükskõik, kas need inimesed on siis Maltal tööl või need, kes on lepingulised töötajad Itaalias või Kreekas, me hindame nende tööd, tõesti hindame. ja kui nüüd eelarve kontrolli komisjon minu nõu kuulda võtab ja ka täiskogu minu nõu kuulda võtab, ei tähenda see seda, et me näitame näpuga EASA poole, vaid me ei anna heakskiitu sellepärast, et toimub Olavi juurdlus ja me lihtsalt ei saa endale lubada praegu seisukoha võtmist, mis hiljem võib meile bumerangina tagasi tulla siis äh, nüüd ma mainisin seda palga sidumist äh, äh, koefitsientidega äh, asukohariikides. nii Frontex, EASO, CEPOL-i, PEREC-i, EU Liisa ja ka teiste raportite puhul ma kirjutasin sisse lõigu, kus ma toon selle välja, ütlen, et see ei ole meie vastutusala, me ei saa seda teha, aga parlament ja komisjon võiksid siin oma poliitikat muuta ja midagi ette võtta nüüd, mis puudutab Pangandusjärelevalveametit ja Meditsiiniametit äh,, Ravimiametit, vabandust äh,, siis äh, siin ma olen välja toonud äh, selle, et tuleb väga täpselt vaadata, kuidas nüüd see peakorteri üleviimine toimub äh, nii Pariisi kui Amsterdami nimelt Ravimiametite, ameti puhul on meil suur probleem, mis toodi välja juba eelmise eelarve puhul. nimelt äh, see rendileping Londonis asuva hoone äh, kohta, et see peaks kehtima kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend, et võib-olla tuleb renti nii kaua maksta ja tõesti, ma arvan, et raportis tuleb tähelepanu sellele juhtida ja öelda, et mingi lahendus tuleb leida selleks, et me vähemalt saaksime hoolitseda selle eest, et me vähemalt rahalises mõttes Äh, väga palju ei kaotaks ja me ei saa tõesti lubada ja kaitsta ka seda, et maksumaksja peaks nii kaua veel maksma hoone eest, mida me ei kasuta. ja nüüd ütlen Indrek Tarandi nimel midagi ka Euroopa Toiduohutusameti kohta. ma lugesin selle just praegu läbi, ma varem seda ei olnud teinud ja ma näen, et Indrek on siin tõesti väga konstruktiivselt oma tööle lähenenud ja toonud välja Toiduohutusameti töö ja jällegi, nagu ka varasemate raportite puhul, on ta väga palju tähelepanu pööranud sellele, mis on Toiduohutusameti jaoks ja inimeste jaoks ka tähtis. Äh, läbipaistvus, konfliktide lahendamine, informaatorite kaitse ja ta tõesti väga selgelt ütleb ka seal, kus edusamme on tehtud, et neid on tehtud, ta toob välja ka mõningad küsimused, mida on võimalik parandada. ma eeldan, et äh, kolleegid teevad kindlasti veel ka oma muudatusettepanekuid, kuid ma arvan, et kokkuvõttes saame me öelda, et Toiduohutusameti puhul on Indrek Tarand koostanud õiglase raporti. ma kuulsin, et kaks nädalat tagasi käis ta ka Parmas selleks, et isiklikult kohtuda sealsete äh, töötajatega, härra Örteliga, kes on äh, siis äh, Toiduohutusameti juht ja ma kuulsin, et äh, see kohtumine oli väga konstruktiivne. jah, et selline oli siis nüüd see lähenemine kõikide nende raportite puhul, mida ma siis viimastel kuudel koostasin uh,. aitäh, annan esmalt sõna variraportööridele ja Rahvapartei nimel kõigepealt härra Sarvamaale aitäh! kõigepealt tahaks tunnustada raportööri tehtud töö eest. pean ütlema, et see on olnud suurepärane, väga professionaalne töö ja me saame üldiselt nõus olla raportööriga enamustes küsimustes, mis puudutab, kuna see äh, raport, need raportid tunduvad olevat väga mõistlikud, tunduvad äh, tuginevad äh, kontrollikoja märkustele ja aruannetele. kõigepealt sisust. me toetame raportööri ettepanekut ähm, lükata edasi EASO ähm, eelarve täitmise kinnitamine. me loodame, et Olafi uurimustulemused on teada äh, suve lõpuks ja see võib-olla nüüd äh, läheb siin igavaks, aga sest tegemist on nimekirjaga, mis puudutab äh, peamisi asju, mis meie arvates olulised on siin. alustaksime äh, täiendavate personalikohtadega ametite võrgustiku jaoks, meie, me toetame seda, see oleks väga oluline töö tõhustamise seisukohast ja lisaksin veel, et see ei puuduta mitte ainult kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiitmist, vaid paljud meist on soovinud, et see menetlus käik-, toimuks kiiremini, toimuks varem aasta jooksul ja see võimaldab äh, selles osas äh, olukorda veidi paremaks muuta, nii et äh, meile meeldiks, kui see võr-, ametite võrgustik toimiks ähm, paremini, kui oleks vähemalt mingi standardküsimustik, millega tegeldakse varem. meile meeldiks rohkem rõhutada ametite võrgustiku rolli üldiselt, näiteks kui tegemist on äh, alternatiivsete rahastamisallikate uurimisega ametite puhul ja üldiselt järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisel, seda on tõesti vaja. vaja on, et äh, oleks tihe koostöö võrgustiku ja komisjoni vahel. me tahaks rõhutada rohkem ka ametite rolli komisjoniga toimuvatel aruteludel, mis puudutavad Brexitit. Brexiti läbirääkimisi ja ettevalmistusi, mis võimaldaksid vähendada selle ettevõtmise mõju. me oleme nõus raportööriga, et on toimunud arenguid äh, ametite koostöös, mis puudutavad ühishankeid ja ühisteenuseid, aga selles osas on veel vaja teha rohkemat, vaja on äh, julgustada suuremat koostööd selle võrgustiku kaudu. Äh, kutsume ameteid üles äh, et nad äh, rohkem tegeleksid tulemuspõhise eelarvestamisega, kasutaksid äh, paremaid indikaatoreid, mis võimaldaksid äh, nende tegel-, töö tegelikku mõju ja tulemusi hinnata. mis puudutab ülekandeid, millega me tegeleme igal aastal, siis see on endiselt üldine probleem, aga meile meeldiks sellele läheneda tasakaalustatult, nagu on teinud raportöör, me toetame raportööri nõudmist, et oleks selgem planeerimine ja aruandlus, mis puudutab mitmeaastaseid tegevusi. ja me arvame, et ametid peaksid analüüsima võimalust, et nad kasutaksid eh, liigi, liigendatud ähm, eraldisi, eh, kui Kontrollikoda on seda soovitanud ja mm, madal ähm, koef-, korrektuuri koefitsiendi määr mõistan, teataval määral me saame nõus olla nende meetmetega, mida kavatsetakse võtta selleks, et selle väljakutsega hakkama saada, me arvame, et see parandamise koefitsient, et seda saaks arvutada nii, et oleks rohkem stiimuleid äh, ka äh, nende taotlejate jaoks, kes ähm, on pärit kõrgema sissetulekuga riikidest, aga tuleb öelda, äh, äh, et et et tuleb arvesse võtta siiski ostujõuindeksit, kuna osades riikides on siiski kulud palju väiksemad. mis puudutab äh, mitme institutsioonide vahelisel tasandil kokku lepitud äh, personali vähendamist, me toetame raportööri arvamust, et ei ole olnud lihtne seda ähm, nõudmist täita ja me kutsume üles, et oleksid äh, tulevase personali vähendamise puhul, ähm, et oleks tegemist individualiseeritud lähendamisega, sest sellepärast, et ametite ülesanded on niivõrd palju erinevad, et äh, ka seda tuleb arvesse võtta raportööri arvamused, mis puudutavad läbipaistvust. tõepoolest, selles osas on olnud palju arenguid viimastel aastatel, nii et hea on seda välja tuua. mis puudutab aga kommunikatsiooni ja nähtavust, siis me toetame jällegi raportööri seisukohta, et on võimalik teha veelgi olukorda paremaks ja lõpetuseks äh, oleme raportööriga samuti nõus selles, et äh, halduskoormus, äh, mida põhjustab auditi läbiviimine, on väga kõrge, nii et finantsmääruse järgmine läbivaatamine võib olla selles osas ähm, toob ka selgust kohustustesse. mul on väga kahju, aga ma midagi negatiivset siin ei saakski välja tuua aitäh! aitäh! väga hea, et meil on täna palju komplimente, see on hea algus sellele nädalale äh,. härra Sarvamaa, ma pidin seda alguses ütlema, aga nüüd ütlen lõpuks, et see on üks kõige hullemaid asju, mida me teeme ja see, et meil on, see on üks kõige olulisemaid asju, mida me teeme, et see, et meid on siin kohal ainult kakskümmend protsenti liikmetest, ma ei ole ka alati kohal, aga siin on siiski tegemist väga olulise teemaga. ja nüüd järgmine eh, variraportöör Alde, variraportöör härra Ali. aitäh, lugupeetud kolleegid, ka mina sooviks tunnustada härra Stassi ja härra Tarandit väga detailsete ja kõigehõlmavate raportite eest ametite kohta. tegemist on tõesti väga laia valdkonnaga, siin on välja toodud erinevaid tulemusnäitajaid ja muid aspekte, aga mis puudutab Ehm, siis tahaksin siin jagada teiega oma märkusi, teha ettepanekuid lisanduste kohta. kõigepealt äh, raportit äh, äh, ehm, äh, rakendusala ja siin on ära toodud kõige olulisemad tulemusaspektid, on mõningad spetsiifilised peatükid, mis puudutavad äh, finantsjuhtimist ja koostööd ametite vahel ja teiste institutsioonidega, eriti rõhutatakse ähm, majanduslikkuse tõhususe põhimõtete järgimist äh, e, ametite tööst, et kontroll annab meile äh, hea ülevaate kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmisest ametites töötab üle kümne tuhande inimese, eh, nend-, eelarve on äärmiselt suur, ametid on väga nähtavad liikmesriikides, neil on väga oluline mõju polits-, poliitika tegemisele ja otsuste langetamisele, nad tegutsevad valdkondades, mis on väga olulised Euroopa kodanikele, nii et nende valdkondade kohta, millest on käsitlet-, mida on käsitletud eh, raportis, lisaksin ka veel mõned omalt poolt kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, suurenes äh, nii enamikes ametites nii eelarve kui töötajate arv, äh, mis tulenes uutest ülesannetest, mis tulenevad väljakutsetest, millega Euroopa Liit silmitsi seisab. on üks märkus ametite kohta, et kui vaadata EKAS-i kontrollikoja tabelit, siis seal on äh, nelikümmend üks äh, äh, struktuuri, kolmkümmend kaks neist on detsentraliseeritud äh, ja kolm on ülejäänud mm, organid. ja kõiki ne-, nendest ka käsitletakse aga tegelikult meie peame ju eelarve täitmise kinnitama ainult detsentraliseeritud ametite puhul, nii et meil oleks vaja äh, järgida Kontrollikoja metoodikat, mis puudutab äh, finantsjuhtimist, äh, siis on väga palju ülekandeid, mis puudutab, see puudutab enamust ameteid. kohati on selle põhjuseks see, et on väga palju mitmeaastaseid programme ja see on vältimatu, aga enamikul juhtudel ei ole tegemist äh, halva planeerimisega e, ja e, kontrollikoda tuleks sellest äh, sobivas vormis äh, teavitada. ja väga paljudes ametites on probleeme hankemenetlustega, samal ajal on aga ka oluline vahet teha äh, Äh, selle vahel, kui tegemist on tõesti halbade tulemustega selles valdkondades ja mõningate äh, eksimuste vahel, mis tulenevad tõesti väga keerukatest, menukatest äh, menetlustest. ja lõpetuseks tervitame ametitevahelise Äh, pettustevastaste äh, menetlustega, menetluste loomise, pettustevastase võitluse mm, töö loomist. ja see on väga oluline selleks, et äh, korruptsiooni ja pettusi ennetada ametite puhul ja viimane märkus, ma toetan samuti EASO eelarve täitmise heakskiit, E, e, er, EASO eelarve täitmise heakskiitmise edasilükkamist, aga meil peaks olema siin mingi lõpptähtaeg, ähm, et äh, mis ajaks me peaksime Olafilt saama Olafi aruande ja nagu härra Sarvamaa juba ütles, ei tohiks see võtta kauem kui suve lõpuni, sellepärast et äh, septembri alguseks oleks meil seda raportit tõesti vaja, selleks et äh, septembris ja oktoobris me saaksime selle teemaga jälle, jälle tegeleda. aitäh ja viimane variraportöör ja pärast seda annan sõna liikmetele. Barbara Kappel, palun. aitäh, aga mina sooviks tunnustada raportööri. ta on tõesti väga pädev ja väga teadlik ja seda on näha sellest raporti eelnõust, ma saan kinnitada, et ma toetan teda täielikult ja minu meelest on see väga hea, et EASO eelarve täitmine edasi lükatakse, ehkki ma tahan rõhutada, et vaja on tõesti ka selgeid tähtaegu paika panna, et me saaksime lõpuks tõesti ka EASO-t hinnata. mina tahaksin tähelepanu pöörata äh, agentuuride võrgustikele, sest see tundub minu jaoks olema eriti oluline, me näeme seda oma igapäevases töös kui oluline on äh, institutsioonide vaheline koostöö, milline sünergia sellest võib tekkida ja ka tulevases töös me peaksime seda koostööd ähm, mõõtma konkreetsete kriteeriumide alusel, et me saaksime ameteid tõesti sundida koostööd tegema. toon näite, andmekaitse, küberturvalisus, meil on kolm ametit, kes tegelevad äh, selle teemaga, PEREK, EASA ja ENISA ja ma arvan, et äh, me tõesti peaksime rõhutama seda, et tekiksid sellised võrgustikud, äh, vahendite ühiskasutus, et äh, tõesti eelarvelisi vahendeid võimalikult hästi ära kasutatakse, et meil õnnestuks saavutada võimalikult häid tulemusi selliste ametite võrgustike kaudu ja see vahendite ülekandmise teema, seda on võimalik siduda institutsioonide vahelise koostööga, võib-olla õnnestub meil äh, mingi mõõtmiskriteerium juurutada, mis seda koostööd mõõdaks. siin juba mainiti Brexitit, mis on väga oluline teema. mina tegelen pangandusametiga variraportöörina ning me oleme näinud, et tegemist on väga olulise teemaga, et ka kuni kahe tuhande kolmekümnenda aastani tuleks Londonis maksta üürid, kuidas oleks võimalik seda üürilepingut peatada, aga see, üles öelda, et ka see ähm, on väga oluline teema, seda käsitletakse kindlasti ka meedias, nii et me peame olema väga ettevaatlikud ja tulevikus ametite puhul peame tähelepanu äh, otsustama selle, osutama, juhtima sellele, et kui äh, sõlmitakse mingisuguseid üürilepinguid, et äh, kas, äh, et, et tuleb olla ettevaatlik, tuleb pan-, paika panna mingi maksimaalne kehtivusaeg lepingute puhul, see võimaldaks meile suuremat paindlikkust kui Pangandusameti puhul, ma arvan, et see on näide, millest me peame õppima ja saame teha ettepanekuid meie tulevase tegemise, tegutsemise jaoks aitäh, Toomas Štehovski on veel minu nimekirjas. Eh, aitäh, tahaksin öelda, et eh, e-, ametite eelarve täitmise heakskiitmine, see on põhimõtteliselt nagu doktoritöö, mida me iga aasta teeme, nagu siin härra Sarvamaa ütleski, et eh, komisjoni kõigi liikmete kohalolek peaks olema iseenesestmõistetav ja kõik peaksid äh, osalema selles arutelus, kuna see on tõesti väga oluline. mina selles parlamendis äh, kaks aastat olin variraportöör ametite puhul ja ma võin öelda, et paljud teemadest, millest siin juttu on, on äh, muutunud, kuna me oleme olnud kriitilised. kui raportöör või variraportöör ei ole ametite suhtes kriitilised, kui me ütleme, et ametid on perfektsed, siis ei muutu mitte midagi. ma arvan, et see nüüd ei kuulu tingimata eelarve täitmise teema äh, juurde, aga me peaksime kritiseerima komisjoni selle eest, et ei ole tagatud geograafilist tasakaalu, ma olen ametitega tegelenud kogu selle aja, kui ma olen äh, olnud Euroopa Parlamendis ja enamus nendest ametitest on äh, Lääne-Euroopas, äh, Bulgaarias, Slovakkias äh, ei ole mitte mingisuguseid äh, Euroopa ameteid, et meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, aga nelikümmend kolm ametit, et miks äh, me ei mõtle selle üle järele, kuidas ähm, neid ameti, ameteid paremini paigutada. Äh, siin on oluline Euroopa Liidu läbipaistvus ja sellega on seotud veel üks teine aspekt, et äh, kui ma külastan mingeid selliseid ameteid, siis äh, Äh, sel ameti asukoha ja ameti ähm, sildi leidmine on äh, juba omaette raskus. me ütleme, et vaja oleks äh, suuremat nähtavust, siis kaks kuud midagi ka tehakse, me näeme näiteks neid ameteid sotsiaalsetes võrgustikes, nad säutsuvad Twitteris või teevad mingeid muid asju, Europol, Eurojust on seda, selle paremini ära õppinud, aga mõned ametid tõesti äh, suurendavad oma säutsude arvu ainult siis, kui tegemist on äh, eelarve täitmise kinnitamisega äh,. et miks seda pidevalt ei tehta? käisin Eurofondis. kas keegi on äh, käinud seal, see on äh, suurepärane äh, lossikene aiakeses Dublini lähedal. kas te olete äh, Äh, näinud, milline see koht on, et see ähm, maksab väga palju, et miks ei investeerita rohkem sellistesse äh, kohtadesse, nagu näiteks Thessalonikis on sama probleem, et miks need, äh, miks me laseme nendel hoonetel laguneda ja, ja see see on asi, millega me tegeleme aastaid. teine hoone, milline, EASA puhul on tõesti tegemist läbipaistvusprobleemiga. ja me nägime ka veel ühte probleemi. EASO puhul, kui tegemist on missioonidega, miks siis eh, on vaja ametil eh, ameti kaudu inimesi tööle võtta, et miks neid ei saa kuidagi otse tööle võtta? me peame tõesti komisjoni üles kutsuma, et et äh, parandatakse ametite hoonete haldust. Äh, me ei saa midagi teha, kui äh, üürid on väga kallid, aga teistes kohtades ei ole ametitel üldse sobivaid ruume. ja tegevuse nähtavus, et ähm, kala hakkab haisema peast ja kui me ei ole äh, võimelised ametite tegevust korralikult kommunikeerima, siis äh, me ei pea imestama, et äh, inimesed äh, ei mõista Euroopa Liitu, ei mõista koostööd liikmesriikide vahel. ma loodan, et sa tegeled ka oma raportis sellega. sa mainisid Poolat ähm, ja ka Kreekat, aga on ka teisi liikmesriike nagu Prantsusmaa. Ähm, seal koostöö nende riikidega on kohati väga keerukas ja täiesti tavaliste küsimuste lahendamine, nagu näiteks Euroopa lasteaia loomine või ameti toetamine, see on tihti väga keerukas ja meil on tihti väga palju probleeme sellega seoses. ja ametite võrgustik. ma arvan, et me, seal ei toimu tegelikult väga korralikku koostööd, me tõesti või-, peame ootama, et nad teeksid paremat koostööd. aga kolm aastat tagasi oli olukord veel hullem, praegu on tõesti tehtud edusamme ja see ametite võrgustik, siin on tegemist sellega, et on võimalik ühiselt inimesi tööle võtta, teenuseid sisse osta, seda ma tõesti tahaksin kiita. ja tahaksin äh, kiita neid inimesi, kes on äh, viimastel aastatel neid ameteid juhtinud, et nad on tõesti väga suurt tööd teinud ja nii palju minu poolt, vabandan, et nii pikalt rääkisin, aga meil on olnud aega, kuna me eelmises äh, punktis hoidsime aega kokku, meil on väga palju ameteid, nii et me tõesti peaksime tegelema selle teemaga. suur aitäh, viimaseks valiraportööriks ja kõnelejaks on Deniss Teijang härra De Jong. aitäh, esimees, selleks, et aega kokku hoida, jätkan sealt, kust härra Stehhovski lõpetas. muidugi on ametid tähtsad ja muidugi peab iga liige kandma oma arvamuse muudatusettepanekute kaudu. ja tõesti, meil on siin ju pandud orientiirajad paika päevakorras ja ma väga vabandan, kui ma olen mõnes teisel koosolekul, siis ma siiski jätka, lähtun orienteeruvatest aegadest ja tulen siia kohale selleks ajaks, mis on siin paika pandud. ja ma väga vabandan, et mul ei olnud võimalik varem tulla. tõesti, suure heameelega lugesin läbi raportöör Bart Stasi raportid, aga mul on siiski mõned küsimused jah, tõesti juba mitmeid aastaid äh, oleme tegelenud äh, selle küsimusega ühelt poolt äh, sain aru, et äh, EASO-le me heakskiitu ei anna, sest seal on probleeme äh, just juhtkonnaga ja me ootame ära, mis edasi saab. aga kui vaadata teisi raporteid erinevate ametite kohta, ja siin on väga palju erinevaid äh, näiteid, näiteks innovatsiooni ja tehnoloogia äh, Äh, amet siin kohe raporti esimeses lõigus öeldakse, et raportöörile valmistab muret see, et kahe tuhande kaheteistkümnenda, neljateistkümnenda ja viieteistkümnenda aasta kontrollikoja soovitusi ei ole ikka veel rakendatud. ja ka teistest raportitest lugesin sarnaseid lauseid, et on probleeme, mis on lahendamata ja siis tõesti, see on väga piiripealne küsimus, et kui me ühele anname kinnituse ja teisele mitte. ja siis tuleb tõesti tegeleda, et noh, et kas nendest äh, parandavatest meetmetest on äh, kasu, kas nendega on arvestatud või mitte, et siis tuleks tõesti mõelda, kas tasub siis ühele ametile anda kinnitus ja teisele mitte mm,. ametitöö nähtavus erinevate ametite puhul. ma saan aru, et see puudutab siin väga paljusid erinevaid ameteid ja see tähendab seda, et liikmesriikides on ametid äh, üpris nähtavad, aga kui mina küsin hollandlastelt, et kus on eurojuht, siis võib-olla paar hollandlast leian, kes teavad, et see on Hollandis ja võib-olla isegi teavad, äh, millises linnas see on, aga kui öelda, et nad on väga selgelt nähtavad, siis see minu arvates läheb liiga kaugele. ja sina tead, kus eurojust on? ja isegi, kui see võib-olla ühes riigis on nii, kui paljud inimesed Maltal teavad äh, kus asuvad ametid, mis ei ole Maltas. et tegemist on siin pigem sellise struktuurilise küsimusega, millega tuleb äh, rääkida siis, kui me hakkame rääkima ka institutsioonide vahelise, lisest ametite töörühmast. no näiteks Toiduohutusamet, Kemikaalide Amet, kui antakse siin erinevaid kasutuslubasid äh, Need on inimeste igapäevaelu jaoks väga tähtsad otsused ja ma ei usu, et inimesed teaksid, et nad peaksid siin Helsingi poole vaatama, sellepärast et amet on seal. minu arvates see ei ole positiivne, vaid pigem on tegemist murettekitava arenguga ja peale selle on meil veel pidevalt muresid ka sellega, et need ametid, mille töövaldkond on sarnane, et nad küll omavahel on üha rohkem ühenduses ja see on positiivne, aga teiselt poolt on väga raske kodanikele selgitada e, suurepärane näide selle kohta, et Europol on ju Haagis ja samal ajal e, politseikoolitusamet on hoopis Austrias, nii et see on jällegi selline küsimus, mille kohta ikka ja jälle tuuakse näiteid ja tehakse märkuseid, nii et ma arvan, et seda tõesti tuleks äh, täpsemalt vaadata. jah, ma ei mõtle siin nüüd ametite tööd, vaid äh, seda üleüldist taustapilti ja te-, tegemata tööd komisjoni ja nõukogu poole pealt. rahastamine. minu arvates on tõesti positiivne see, et teatud ametid suudavad ise lõivude kaudu oma eelarvet täita aga minu arvates väga halb on see, et need lõivud ei lähe otseselt ametite eelarvesse. et need lõivud äh, lähevad siis nii-öelda Euroopa Liidu kaudu nende eelarvetesse. et siin võib-olla tuleks hoolitseda selle eest, et ametitel oleks äh, pidev sissetulek ja et nad liiga palju ei sõltu, sõltuks Euroopa Liidu eelarvest. ja siis räägiti siin ka äh, personalist ja sellest, et üha rohkem võetakse nii-öelda väljaspoolt lepingulisi töötajaid, äh, mis läheb tegelikult palju kallimaks, ma saan küll aru, mis on selle taga, taga on see, et meil tuli äh, viis protsenti personali kärpida, aga kas see nüüd õige on? ja siis samamoodi räägitakse siin ka äh, just äh, erinevate ametikohtade ümberjagamisest ja ma arvan, et see on just see, millest ka meie siin peaksime väga palju rääkima parlamendis, sest tegemist on tõesti täiesti erilise süsteemiga, meil on siin inimesed, kellel on oskused, teadmised ühes valdkonnas, me ei saa neid lihtsalt teise ametisse tööd tööle saata, et siin on vaja mingi lahendus leida. siin kiidetakse koordinatsioonivõrgustikku ja see on tõesti väga hea. ja tõesti tuleb toetada seda, et üha rohkem kogemusi vahetatakse, kuid ma oleksin soovinud, et siin oleks rohkem räägitud ka selle võrgustiku äh, võimalustest äh, ja mandaadist, äh, sest kui lugu läheb põnevaks, siis äh, me näeme, et tegelikult me ainult lihtsustame nende omavahelist suhtlemist, aga mingit sellist otsest äh, tagajärge ei ole. näiteks Hollandis äh, kohtunikud on sõltumatud, aga kohtunike organisatsioonid, tehnilised organisatsioonid, siis nendega on küll tehtud kokkuleppeid kohtusüsteemi kaudu, kohtute võrgustiku kaudu ja need otsused on kõikidele siduvad ma ei hakka nüüd kõiki raporteid ükshaaval läbi vaatama. jah, mul on siin päris mitme raporti kohta märkuseid, aga ütlen veel üldiselt, mõeldes ka enda raporti peale, et kont-, kontrolli koda tegelikult ise väga vähe kontrollib ametite tööd ja see kehtib ka teiste institutsioonide kohta. minu arvates liiga vähe viib ta ise läbi juurdlusi. ma saan aru, et ametid võib-olla ka ei ole vaimustuses, kui kontrollikoja kontroll tuleb, aga minu arvates siin on tõesti ka maine ja imidžiga seotud riskid ja võib-olla sellepärast tuleks ka nende tööd paremini kontrollida, nii et ma arvan, et ma teen selle kohta ka muudatusettepaneku. ja lõpetuseks, aga see ei ole üldse mitte vähem tähtis, need küsimused, mis puudutavad eelarvet ja valitsusjuhid räägivad nüüd juba pea aasta eelarvest ja sellest, et äh, raha tuleb kasutada ratsionaalselt. kas meil siis tõesti on vaja ameteid, nagu mõtlen siin äh, raudteeametit, äh, kus on kaks erinevat ametikohta. ma saan aru, et nõukogus kunagi lepiti selles osas kokku, aga ma arvan, et tõesti oleks meil kuidagi mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamisel kuidagi äh, teha nüüd ka samme selleks, et me oma raha kasutiks, kasutaksime tõhusalt, sest äh, tegelikult ei ole mõtet siin välja tuua ameteid selliste küsimuste lahendamisel, sest selle taga on ju tegelikult nõukogu otsused ja nõukogu peaks siin neid muutma. suur aitäh, me tuleme järgmises päevakorrapunktis veel teatud teemade juurde tagasi, nad on omavahel seotud, aga selle punkti kokkuvõtteks tahaksin Partsule öelda, et meil on siin ka härra Simon Morgi eh, eh, Home peadirektoraadist äh, ja kui teie raportöörina tahate, et äh, ma äh, talle kui asepeadirektorile ka sõna annan, siis me seda ka teeme, palun ja, ja tegelikult meil ei olegi väga palju omalt poolt lisada, raportöör äh, on tegelenud väga delikaatse teemaga, väga äh, suure pühendumusega ja tegelikult äh, ma olen ühel meelel tema soovituste ja tema raportiga. suur aitäh, Mart, sõnakatsused ja lõpetuseks um.... aitäh, Martina! suur tänu kõikide positiivsete märkuste eest, neid oli palju võib-olla natukene lühidalt räägiksin mõningatest märkustest, mida tegi tennis. Neid oli kokku kaheksa. jah, ta ütles, et noh, Olavi raport EASO kohta, et selle oleks, äh, et selle peaks meile edastama varem kui suvel. minu teada tähtaeg on tegelikult kakskümmend üks september, ma muidugi mitteametlikult olen Olafiga kontaktis, aga meie ei saa neile öelda, et noh, kiirustage nüüd takka. ma tean, et nad teevad põhjalikult ja palehigis oma tööd ja tavaliselt võime me eeldada, et kui EASO eelarve täitmise kinnitamine lükatakse edasi, siis ja et see on uus läbivaatamine on teisel või kolmandal nädalal septembrikuus, siis tegelikult äh, Olav arvestab sellega ja arvatavasti me saame selle juurdluse kohta juba varem informatsiooni, nii et me siis tõesti septembri keskpaigal alustame seda menetlust uuesti ja ma arvan, et selleks ajaks on meil ka piisavalt informatsiooni selle kohta, äh, kuidas edasi minna, millised on juurdluse tulemused ja võib-olla on meil siis võimalik ka eelarve täitmisele heakskiitu mitte anda aga me ei saa kuidagi Olafit nüüd sundida, et nüüd mingi teatud aja jooksul tuleb äh, see töö ära teha. ma eeldan, et äh, Nick Elet äh, suudab äh, siis äh, direktori kohusetäitjana seda tööd äh, tõhusalt teha. otsin oma prillid välja, ütleb kõneleja ma olen siia midagi kirja pannud, aga ma ei suuda oma käekirja lugeda. veel kord vastuseks tennisele see tasakaal. et noh, et EASO puhul lükkame kinnitamise edasi, aga siin on veel terve rida ka teisi äh, raporteid, kus on negatiivseid märkuseid toodud, aga seal samal ajal ma ei tee ettepanekut heakskiitu mitte anda. ma saan aru sellest äh, lähenemisest ja tõesti koos variraportööridega peaksime me nüüd tõesti panema paika nüüd selle öö, äh, joone, et öö, äh, millal me anname heakskiidu ja millal mitte. minu jaoks praegusel hetkel punaseks jooneks oli see Olafi juurdlus. teiste puhul kahtlesin, aga äh, kompisin siis ka teiste fraktsioonide arvamust, et mida nad toetavad ja mida mitte ja mulle jäi mulje, et enamus siiski leidis, et heakskiit tuleks anda. aga samal ajal on täiesti selge, et kohtumisel variraportööridega pärast muudatusettepanekute esitamist märtsikuus, et me siis veel kord vaatame need ametid üle ja võib-olla teeme siis enda jaoks mingi sellise sisese punase joone, nii et aitäh selle küsimuse tõstatamise eest. nüüd meresõiduohutusamet, noh, võib-olla seda ei ole siin väga hästi sõnastatud raportis ja seda tuleks muuta, aga mis puudutab nähtavust, selle puhul ma mõtlesin seda, et noh, ta on piisavalt suur, et need inimesed, need rühmad, kutsevaldkonnad, mis teevad koostööd selle ametiga, teavad, kus see on ja mida nad teevad. inimesed kes tegelevad asüülipoliitikaga, teavad väga täpselt, mida EASO teeb, mida ta hästi teeb, mida teeb Frontex. inimesed, kes tegelevad äh, toiduohutusega, teavad, äh, kui tähtis on Toiduohutusamet, millist mõju ta avaldab, milliseid arutelusid seal peetakse. sama kehtib ka Ravimiameti kohta meil toimus siin ka töötuba natukene aega tagasi just nende ametite töö kohta, nii et need sihtrühmad, mis teevad koostööd nende ametitega, et nende puhul tegelikult on väga hästi teada, ehm, kes tegeleb millega ja mille eest vastutab. nüüd äh, erinevate ametite klastrid, et kui nad äh, tegelevad samas valdkonnas EASO, Frontex ja siia juurde võib-olla ka Europol jah, äh, see on tõesti arutelu küsimus, aga ma siiski kardan, et see ei ole päris otseselt meie valdkonnas. aga kui sa muudatusettepaneku teed ja see on hästi sõnastatud, siis võime kaaluda, kas seda üle võtta. nüüd nõuandev roll, see on tõesti väga tähtis küsimus, mida tuleb pidada, tuleb pidada ka vastutavates komisjonides, näiteks äh, keskkonnakomisjonis äh, need arutelud juba käivad nii Toiduohutusameti kohta, samamoodi vaadatakse, mida on tehtud Ravimiametis ja ma olen täiesti nõus sellega, mida Tõnis De Jong ütles, et me peame siin väga selge joone paika panema, et kui sa maksad lõivusid, siis ei tohi kuidagi see lõivu suurus ja selle küsimuse läbivaatamine siis omavahel kuidagi seotud olla. Tõnis tõstatas siin ka äh, selle rahastamise küsimuse, et noh, et võib-olla peaks maksma komisjoni eelarvesse ja võib-olla siis äh, sealt komisjoni eelarve kaudu siis äh, ametite eelarvesse, seda tasub arutada. terve rea raportite puhul toodi välja see personali vähendamine viie protsendi nõue ja selle mõju ja tegelikult kuulamisel tuli see ka väga hästi välja, kui need ametite esindajad äh, meie ees käisid, nad ütlesid, et nad tõesti äh, on pidanud personali kärpima ja see on läinud liiga kaugele, et ja sellepärast nad võtavad nüüd äh, lepingulisi töötajaid väljaspoolt. olen tõesti valmis ka seda punkti paremini sõnastama, nii et ootan teie ettepanekuid. see, et me räägime siin võrgustikust, äh, äh, koostöö ja koordineerimisvõrgustikust, võib-olla siin oleks tõesti vaja ka neid lõikeid natukene paremini defineerida, et välja tuua, mis siis meie arvates peaks olema selle võrgustiku ülesanne, pädevused ja mandaat. ja võib-olla saaksime siin ka veel lisaargumente leida selleks, et nõukogu poolehoidu ka teenida, sest siiamaani on nad olnud väga sellele vastu. nüüd äh, küsimus eelnevate aastate eelarvete kohta oli ka täiesti õigustatud olen sellega nõus, aga tahaksin veel kommenteerida, aga ma ei suuda oma käekirja lugeda, nii et võib-olla hiljem saan teile rääkida või küsige uuesti neid küsimusi. tahaksin ka tänada, tänada just Toiduohutusametit, sest praegusel hetkel nemad on koordineerivas rollis, nad said sellega suurepäraselt hakkama. nii et äh, iga euro, mis seal päikselises Parmas on kulutatud koordineerimiseks, on väga hästi kulutatud. aitäh selle eest. aitäh kõigile, kes mind raportöörina aitasid. mõtlen siin just Cecilli, kes istub siin äh, osakonna juhataja kõrval. ta astus siia just siis sisse, kui me hakkasime, vabandust, ta hakkas seda tööd tegema just siis, kui me meie seda raportite paketti läbi hakkasime vaatama, nii et ta oli nagu pitbull, mis hammastega haaras sellest küsimusest kinni ja samamoodi haaras ka minu Harupo Karubi ja ka teise äh, roheliste EFA fraktsiooni töötaja, ta ütles, et nüüd tuleb teha seda ja seda, sellest tähtajast kinni pidada. selle kohta saime informatsiooni, millele sa juba oled vastanud ja millal kavatsed sa sellele vastata. ta tõesti väga tõhusalt äh, äh, koondas meid oma taktikepi taha ja mis puudutab mind, see oli tõesti esimene kord, kus see koostöö niimoodi suurepäraselt toimis, nii et aitäh talle ja suur tänu ka Rokule ja Robertile, aitäh! suur aitäh, Bart! ma pean ütlema, et see arutelu oli ääretult huvitav, suur aitäh selle eest ja enne, kui ma annan äh, proua äh, esinaisele üle äh, sõna, pean ma ütlema, et me kõik äh, kurtsime selle üle, et siin on esmaspäeva pealelõunal nii vähe inimesi kohal ja tõesti, me peame olema siin rohkem arve, arvuliselt esindatud, aga teisest küljest jällegi tuleb äh, olla rõõmus selle üle, nagu äh, Bart äh, Äh, ütles alguses, et agentuurides on vaja rohkem soolist tasakaalu ja ka meil siin on sellega kõik hästi, aitäh. ja tõesti, nagu ikka, äh, parimad on kohal ja teised ei loe. ja ja äh, ma jäin nüüd veidi hiljaks äh, teiste kohustuste tõttu, aga Äh, liigume nüüd päevakorraga edasi. Äh, äh, institutsioonide vaheline ametite töörühm ja äh, äh, ei ole mõistlik asjades kokku leppida, millest pärast enam keegi kinni ei pea ja seetõttu on äh, esimene küsimus selline, et äh, härra Dajong võiks öelda, kas sellel töörühmal ootab ees teistsugune saatus kui see, mida ma just mainisin, palun, teil on sõna ja dank u wel, voorzitter. En, uh... aitäh, esimees. tõesti, tegemist on väga piinliku küsimusega, sest ma tulin entusiastlikult siia sisse, olen ka ise selle institutsioonide vahelise töörühma liige ja ma sain aru, et sellelt oodatakse, sellelt töölt oodatakse väga palju, need soovitused on meile edastatud Need on dokumentides olemas ja te näete, et siin on terve rida punkte, mille puhul võiks öelda, et jah, on väga hea, et äh, komisjon oma viieaastases aruandes nendega arvestaks. ja kas töörühma tööst oli siis kasu? noh, meil olid väga kasulikud arutelud, aga me ei jõudnud väga kaugele. mis puudutab mind isiklikult, äh, siis mulle jäi mulje, et äh, me leidsime, et komisjon peaks teatud küsimuse kohta siiski uued ettepanekud tegema ja et me peaksime seda veel sellel aastal arutama. aga ma nägin, et tegemist oli tundlike küsimustega, need puudutasid selliseid küsimusi nagu personali arvu mõju, äh, personali arvu vähendamise mõjud, Äh, ja me nägime, et tegelikult on meil võimalik siin teha ettepanekuid, nagu näiteks see, et me hakkame kasutama ametite klastreid, me näeme siin nende pädevusi, näeme sotsiaalseid küsimusi, meil on siin ameteid, millel on võrreldavad või sarnased ametid ja et sellega võiks tegeleda, aga see oligi tegelikult kõik. siis tekkis küsimus, et kas parlament peaks siin äh, midagi käima lükkama, öeldi, et jah, aga sellega see ka lõppes, siis oli siin liikmesriike äh, kes ei soovinud seda tööd edasi viia. mitte keegi ei taha seda Pandora laegast avada ja vaadatakse siis komisjoni poole ja komisjon äh, on siis ka pigem kõhklev ja ei julge kogu seda keerulist küsimust lahti harutada. sest need näited, mis meil on ja need tulid ka äh, Partstasi raportitest välja. kui sa soovid kõik justiitsküsimustega tegelevad ametid kokku panna, siis äh, Malta ütleb, et no olgu, et EASO-st jääme ilma, aga siis tahame mingit muud ametit ja see on nagu surnud nõiaring, nii et äh, siin tuleb tõesti vaadata, millised on need võimalused, et nõukogu need küsimused tõstatab, minu arvates neid on vähe ja tuleb nüüd tõesti vaadata, kas poliitikutel on õig-, ju piisavalt julgust neid küsimusi tõstatada, aga ma väga ei usu. siis olid ka väga spetsiifilised arutelud, millega tuleb kohe kindlasti jätkata. näiteks on vaja rääkida ametite rahastamisest ja nende personalist. ühelt poolt rääkisime me lõivudest ja ka sellest, et kui amet on isemajandav ja ei soovi eelarvest raha saada, kas me siis peaksime nende eelarvet kinnitama ja kinni, täitmist äh, heaks kiitma, minu jaoks on vastus täiesti selge, otse muidu, loomulikult, sellepärast et siin on väga palju küsimusi, mis puudutavad vastutust, imidžit äh, ja imidžiga seotud riske. ja siin on veel palju muid kriteeriumeid, millega tuleb arvestada. aga tegemist oli küsimusega, mis tõstatati ja mis ilmselgelt ka tulevikus uuesti lauale pannakse. veel üks punkt kas äh, need ametid peaks siis sõltuma lõivudest või kas neid lõivud tuleb maksta Euroopa Komisjonile ja et komisjonist äh, antakse need edasi ametitele, see on ka küsimus, millele pole praegu veel lahendust leidnud. meil on siin EASA äh, pilootprojekt, mis puudutas lennuohutusametit ja lennukite ohutust äh, sellest me rääkisime, komisjon on siin välja töötanud tegurid, kvaliteeditegurid ja nüüd tulebki rääkida sellest, et millised need kvaliteeditegurid on, kuidas neid lõivudega siduda. ja siis öeldi, et kontroll käib kvaliteedi kaudu, kvaliteeditegurite kaudu, aga siis tulime meie ja ütlesime, et see peab olema kliendisõbralik ehk et äh, tööstusettevõtete esindajad peaksid võimalikult kiiresti saama siis ametitelt oma küsimustele ja probleemidele vastused, aga see ei ütle mitte midagi lennuki kvaliteedi kohta, et kas ta on siiski ohutu. ja minu arvates on see tõesti murettekitav ja toon äh, komisjoni asepresident Georgievaga olin kontaktis just nendes küsimustes, aga ma tegelikult komisjonilt ei saanud mitte mingit vastust ja öeldi, et noh, tegemist on pilootprojektiga, mida tuleb hakata ka teistes ametites kasutama. ja mulle jäi mulje, et see on ammu juba otsustatud. see kõik puudutab äh, nüüd siis ka eelarve kontrolli ja meie peame vaatama seda kõik eelarve kontrolli perspektiivi ja proua esimees juba tõstatas need küsimused, et palju oli kasu. Äh, ma vastasin, et oli meil siin kasulikke arutelusid, aga nüüd läks see kõik komisjonile tagasi ja meil on nüüd veel võimalus sellel aastal veel neid küsimusi arutada ja kui eelarve kontrolli komisjoni liikmed soovivad osaleda, siis muidugi me võime veel üritada seda väga tõsist arutelu edasi viia. aitäh! jah, suur aitäh, ma tahaksin äh, kolleegi De Jongi tänada, äh, sellepärast et tegemist on väga suure äh, tööga, ma nägin seda ise ka. ja me peame Mm, äh, seda äh, töörühma tänama ja ameteid äh, mm, uuriti, puuriti ning nüüd on väga hea materjal, me teame ametite kohta kõike, aga samal ajal ei suudeta minimaalseid otsuseid vastu võtta ähm, näiteks äh, kuidas äh, kaotada ähm, kattuvad ähm, pädevused äh, ja, ja nii edasi. ja see on kõik väga keeruline ja tegelikult on hoomamata see, et me kõik teame, ähm, mida tuleks teha, aga ei suudeta langetada otsuseid. ja siin tuleb mängu ka nõukogu ja toona oli Hispaania eesistuja ja seal oli lausa kohvritäis dokumente, dokumente oli väga palju, me teame tõesti kõige, infot on väga palju. Äh, ja äh, äh, oli võimalik langetada ka eelarve kontrolli aspektist lähtuvalt olulisi otsuseid, aga me ei tohi lasta tekkida olukorral, et me ei suuda seda teha koostöös nõukogu ja liikmesriikidega, et me oleme lihtsalt suutmatud ja otsuseni jõudma. ja me peame äh, ambitsioonikalt seda teemat äh, päevakorras hoidma ja äh, me peame mm, sellega eelarve aruteludel nõukoguga selle teema käsitlusele võtma. meil on vaja head partnerit nendel teemadel, et tõhusalt oma otsused läbi suruda. meil on hea meel, et me oleme jõudnud nii kaugele, kui me oleme ja kas äh, keegi soovib äh, veel sõna, äh, kui keegi soovib midagi selle kohta öelda, siis on ülim hetk selleks, kui ei, siis võtame kõik kuuldu arvesse, me oleme äh, kirjalikku teksti näinud, mida me siis nüüd teha saame? küsimus on siis selles, et mida me nüüd teeme äh,. võib-olla peaksime veel mingi kirja kirjutama Tõnis, on sul mingisugune ettepanek, eh, kuidas edasi liikuda nende soovitustega, eh, kuidas nende tähendust veel kord rõhutada, kas on eh, sul mingi mõte, mida teha, kas kirjutada kiri või, või, või midagi muud presidendile, nõukogule? Ähm, jah, see on ju siin ka kirjas, et juulikuus sellel aastal tuleb veel see töörühm korra kokku, see on viimane kohtumine ja ma arvan, et koordinaatoritega tasuks küll saata kiri selle kohta, et mida me ootame sellelt kohtumiselt, sest komisjonile oli antud ülesanne ja peaks väga selgelt siis võib-olla välja tooma need prioriteedid, mida meie ootame sellelt kohtumiselt ja seda kirjana kirja panna oleks võib-olla kõige tõhusam. ja võib-olla peaks äh, kuidagi meie töö, töörühma töö siduma ka mitmeaastase äh, raamistikuga, sest siiamaani seda töörühmas tehtud ei ole ja see oleks võib-olla ka uus aspekt selles kirjas. suur aitäh, äh, proua Mihhailova komisjoni nimel, palun, teil on sõna, kui te soovite. Hi, um, no I'm here available ja ma olen siin selleks, et vastata teiepoolsetele küsimustele, kui teil neid on, omalt poolt ma midagi lisada ei tahagi äh, peale selle, et äh, ähm, komisjonil on väga hea meel, et kolm institutsiooni on tulnud kokku ja otsustanud ära need soovitused, võtnud need vastu ja me toetame seda, et parlament on nüüd toetanud neid soovitusi, komisjon on sedasama teinud äh, ja me julgustame nõukogu sama tegema ja küsimus on nüüd selles, et äh, kuidas need soodsad ellu rakendada ja millise ajaperioodi jooksul, need on need küsimused, mis on esitatud, palun um,. Well, do not ja need äh, soovitused ei pane tegelikult paika mingit ajakava, äh, need on suunatud äh, kõigile kolmele institutsioonile ja ametitele, ajakava tegelikult paika pannud veel ei ole, aga ähm, komisjon on valmis eelarvemenetluse raames edusammedest teile teada andma ja loomulikult ma jätkan seda tööd ähm, ehk siis praegusel hetkel soovitustega ei ole pandud paika konkreetset äh, ajakava, aga kaks tuhat kaheksateist juulis toimub äh, veel üks kohtumine, kus kolm institutsiooni kokku tulevad äh, ja asju arutavad ja edusammudest räägivad ja võib-olla see on siis esimene võimalus, mil sellest rääkida ja suur aitäh, see on suurepärane, kui ajakava ei olegi, see tähendab, et me võimegi kohe käised üles käärida ja alustada kas või homme. milles siis probleem on, miks me ei äh, hakka kohe nende äh, soovituste ellurakendamisega tegelema, isegi ilma äh, konkreetse ajakavata? kas seda võiks selgitada? jaa, see töörühm viimasel kohtumisel otsustas, et iga institutsioon äh, toetab äh, siis omalt poolt neid soovitusi ja kui äh, kõik kolm institutsiooni neid toetavad, siis töörühm saab need soovitused vastu võtta. komisjon on neid soovitusi toetanud, parlament on seda ka teinud, aga nõukogu seda veel teinud ei ole. suurepärane, aga me saame siis lähtuda sellest, et eh, me saame juba hakata usinasti mõtlema selle peale, kuidas neid ettepanekuid ellu rakendada ja siis eh, varsti tullakse välja ettepanekuga eh, ajakava osas ka. me me oleme juba tegelikult väga pikalt oodanud, isegi kümme aastat juba, kui ma ei eksi. ja tegelikult te peaksite välja tulema ajakavaga ka mis ajaks milline punkt äh, ellu peaks olema rakendatud, kuidas sellega nüüd oleks? I can only reiterate that ma saan ainult korrata seda, et äh, mitte ükski soovitus ei too endaga kaasa kohustusi ja komisjon äh, loomulikult eelarvepädevaid menetlusi ja eelarve, äh, eelarvepädevaid institutsioone eelarvepädeva menetluse raames äh, räägib edusammudest ja tööst. siin on kolme institutsiooni poolt need soovitused nüüd paika pandud, neid peavad kõik kolm institutsiooni ka toetama mm, ühesõnaga, soovitused on paika pandud nüüd, aga ajakavast keegi rääkinud ei ole ja genau, also. nii, nii ongi. aga soovitused ütlevad äh, ju, et äh, äh ülesannete lõpuleviimine ja kokkutoomine, need ei ole äh, konkreetsed soovitused, aga need on kirjeldus sellest, mida saaks teha, kui tahtmine selleks oleks ja seetõttu on väga oluline, et komisjon teeks tööd sellel teemal ja tuleks välja soovitustega sellel teemal. küsimus on selles, kas te soovite edasi töötada, kas te, kas teil on soov äh, edasi tegutseda, sest praegusel hetkel ei saa edasi liikuda nii, et äh, kõik vaatavad kõrvale. komisjoni ülesanne on tegelikult selle teemaga edasi liikuda, teie peate tulema välja ettepanekutega äh, ja kui ettepanekuid keegi ei järgi, siis tuleb sellega ka tegeleda neid korrale kutsuda ähm,, aga ainult lihtsalt äh, ootamine minu arvates küll hea mõte ei ole yes.. jaa, äh, soovitused äh, tõesti on koostatud selliselt, et kõik institutsioonid peaksid neid arvesse võtma oma pädevuse ulatuses, jah, komisjon loomulikult jätkab oma tööga algatusõiguse raames ka ja kui Mm, seadusloome algatusi äh, sellel teemal tuleb, siis jah, nad äh, liiguvad ka selles raamistikus. nii, väga hea, juulis siis on see töörühma kohtumine ja septembri esimesel oma kohtumisel saame me selle teema võtta päevakorda ja rääkida järgnevatest sammudest ja kuni septembrikuisene kohtumiseni saab komisjon rääkida meile, millised on järgnevad sammud, võttes arvesse seda, mida on just kokku lepitud. kas nii saame teha, palun? seda nagunii, aga ma arvan, et äh, komisjoni kavatsus tegelikult näitab, et me peaksime tõstatama ka need küsimused, mida meil on veel vaja läbi vaadata enne juulikuist äh, kohtumist, sest muidu on see, et tuleme pidulikult kokku ja kõik on nõus nende soovitustega. aga nüüd juba umbes pool aastat tagasi me ju ütlesime, et oleme nõus selle kõigega ja minu arvates sellest ei piisa ning ma nüüd tõesti eeldan, et need küsimused, mis on siin tõstatatud, et äh, nende kohta me saame komisjonilt ka informatsiooni. et komisjon ei ootaks sellega veel juulikuuni, et me saaksime selle kõik enne läbi vaadata ja sellega tutvuda. ja Jens Kaier äh, eelarvekomisjoni poolt läbirääkijana saaks siis ka nii-öelda meie toetuse ja teeme siis seda nii, et mais me püüame panna paika kuupäeva äh, kuus me kutsume ül, üla, külla siia peasekretäri äh, ja siis äh, teeme tööd komisjoniga, ehk siis äh, maikuus me peame eelarvekomisjonis, eelarve kontrolli komisjonis nende soovituste teemal tööd tegema, lepime kokku järgnevad sammud ja neid tuleb ka seirata. väga halb on see, kui tuleb äh, pealikud kohale kutsuda, aga mõningal puhul muu lihtsalt ei aita. Äh, suur aitäh äh, mõistvuse eest. sellega me oleme nüüd selle päevakorrapunkti arutamise lõpetanud ja liigume nüüd edasi ühisettevõtete teema juurde milleks on raportite tutvustus. raportööriks on Brian Hayes, kes saabki nüüd kohe sõna, palun. suur aitäh austatud äh, proua esimees. ma tahaksin kõigepealt äh, omalt poolt tulla välja üldiste kommentaaridega, enne kui ma hakkan rääkima konkreetsetest ühisettevõtetest, mida me täna sel aastal siis arutame. minu arvates on väga oluline, et me kõik mõistaksime, et see protsess äh, tugineb väga konkreetsetele kontrollikoja aruannetele, iga-aastastele aruannetele iga ja äh, meie äh, tahame äh, vaadata seda, mis nendest kontrollikoja aruannetest välja on tulnud ja nendest kuulamistest välja on tulnud, mis meil mõni aeg tagasi on olnud ja me püüame teha endast kõik oleneva selleks, et anda edasi õiglane pilt sellest, mis igas selles ühisettevõttes aset leiab. tahaksin tuua välja head ja halvad asjad mm, ja ma tahan seda siin välja öelda selle, sellepärast, et äh, ma ei äh, ole siin öelnud seda, et äh, me ei peaks äh, heakskiidu andma, me peaksime seda tegema, aga ma olen siiski mõningatel teemadel teatud kommentaare teinud. Äh, ma arvan, et väga oluline on öelda ka seda, et see on otsustava tähtsusega Euroopa Liidu majandusele äh, teadusuuringute ja innovatsiooni vallas ja töökohtade loomise perspektiivist lähtuvalt. kui nüüd vaadata seda kalendriaastat, äh, mille kohta see aruanne on tehtud, ehk siis kaks tuhat kuusteist ja me räägime ühest koma kaheksast miljardist eurost selle kaheksa ühisettevõtte puhul ja tegemist on väga rikkaliku partnerlusega era- ja avaliku sektori vahel ning me peame tagama, et äh, avaliku sektori äh, kulutused MMF-ist äh, oleksid kasutatud selliselt, et ühisettevõtted näitaksid, mida sellega on tehtud ja ma arvan, et meie omalt poolelt tahame näidata siin häid saavutatud tulemusi, ma olen seda eelnevalt ka öelnud, me tahame näidata, mis on toimima saadud, aga me tahame ka näidata seda, kus on vaja veel eh, paremini tegutseda, võttes eriti arvesse seda eh, eelarve ulatust, üks koma kaheksa miljardit, nagu ma ütlesin, eh, see on väga suur raha. ja ma usun, et meil oli väga oluline kuulamine, kus me kuulasime ära neli ühisettevõtet Fusion for Energy, Shift to Rail, Excel ja Innovative Medicines ja meil oli tol päeval väga vähe aega, aga samas mm, me saime ära kuula iga, kuulata iga ühisettevõttega mm, seotud teemad, mis nendest äh, aruandest tulid Äh, ja mis nende konkreetsete ühisettevõtetega seotud olid. ja ma tahaksin rõhutada veel kord äh, seda, et mida meie tahame teha, on äh, see, et me tahame keskenduda sisekontrollisüsteemide analüüsimisele ja hindamisele, tahame välja tuua ka seda, mida saaks tulevikus parandada. mõned ühisettevõtted võivad olla väga mm, pahased selle minu keelekasutuse pärast raportites, aga ma leian, et me, see on vajalik, me peame rääkima selgete sõnadega, kui me tahame välja tuua selle, mis töötab töötab ja mis ei tööta. Mm, see peaks olema äh, meeletu nende töö kriit-, kritiseerimine, vaid ei, see peaks olema äh, võimalus parandada tulevikus äh, nende ettevõtete tegutsemist, kui me vaatame, kui palju raha siin mängus on. ma toon sisse kindlasti tulevikus ka mõned lisamuudatusettepanekud raportitesse ja äh, kontrollikoja aruannetest on äh, ka võetud minu raportitesse teatud asju, mis on päevavalge tulnud. nüüd, äh, mis puudutab Innovative Medicines ettevõtet, siis siin raportis me tõst-, tõime välja asjaolu, et kolmas aasta on makseassigneeringud olnud äh, allpool seitsmekümne viie protsendi künnist ja me oleme selgelt öelnud, et me peame äh, järgmisel aastatel ja tegelikult järgnevatel aastatel paranemist peame nägema. ma olen ka öelnud, et tööstuse poolne panus ähm, ei ole veel selline, nagu me oleme eeldanud, et see võiks olla ja selle teema me oleme ka siin eraldi välja toonud, me oleme ka öelnud, et on olnud ähm, viivitusi maksete maksmisel ka eh, võtmetähtsusega klientidele, VKE-dele ja ülikoolidele ja see on mõjutanud teadusuuringuid eh, ja mm, eh, mina olen tahtnud lisaselgitusi veel ühisettevõtetelt selleks, et saada selgust selle viivituse küsimuses ja ma tahan lisamuudatusettepanekutes sellega tegeleda, mis puudutab eesti keeli mm, Äh, raportit, siis äh, seal ma ütlesin, et kakskümmend neli kahekümne äh, kaheksast Exceli osalus riigist on omapoolseid makseid teinud äh, aastal kaks tuhat kuusteist. Äh, ma tõin selle teema äh, välja ja me tahtsime sellele tähelepanu juhtida. me tahtsime öelda, et osalevad riigid peavad omalt poolt rohkem panustama selleks, et me saaksime hea tulemuse. mis puudutab Shift to Rail, siis te teate, et tegemist on esimese eelarve täitmise heakskiidu aastaga ja ma tõin oma raportis välja mureküsimused, mis on seotud pettusevastase majanduse strateegiaga, aga äh, ma tunnustasin ka edusamme äh, selle ettevõtte puhul äh, Eh, mis puudutab Fusion for Energy't, eh, siis siin on ka mureks see, eh, mis puudutab viivitusi projekti lõpuleviimisega seoses, see viivitus on umbes viisteist aastat ja ma mõistan, miks see viivitus on aset leidnud, miks see tekkinud on, kuid ma arvan, et vägagi õiglane on see viivitus siin ka eraldi välja tuua, võttes arvesse seda, et tulevikus on väga palju vaja panustada selleks, et see projekt standardite kohaselt Eh, ellu eh, viia. kuulamisel tulid välja erinevad teemad eh, ja mm, ma püüan anda ajakohastatud infot ka muudatusettepanekutega ja näiteks pettuse vastase võitluse strateegia, mis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ka paika pandi, sellega tuli ka informatsiooni välja, Siisari ettevõte nüüd ühise ettevõtte liikmed peavad sularahasi eh, sissemakseid tegema umbes üks koma seitse miljardit ning kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks sissemakseid ei ole tehtud, kuid eh, ühisettevõtte eh, projektid on veel varases faasis ja seetõttu me vaatame hoolega, milline saab olema järgmise aasta heakskiidu andmise menetlus, mis puudutab Clean Sky ühisettevõtet, siis tuleb teha umbes kaheksasaja miljoni euro ulatuses äh, osamakseid, kuid äh, ainult umbes pool on tehtud äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta puhul ja Biobased Medicines puhul mm, oli meil mure sellega seoses, et ei suudetud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta puhul eh, lõplikku eh, raamatupidamist näidata, sest et see ei olnud veel lõpule viidud ja, ja seetõttu ei olnud veel pilt päris selge. mis puudutab nüüd neid raporteid, siis me oleme püüdnud nendega äh, välja tuua, nagu ma ütlesin, need asjad, mida saaks veel parandada, mida tuleb parandada, aga ka neid asju tõime me välja, mis on väga olulised ja kus on juba tehtud edusamme äh, ja mm, mm, ma Äh, olen püüdnud tasakaalustada neid negatiivseid ja positiivseid aspekte selleks, et lõpptulemus oleks positiivne. Äh, minu ettepanek ei ole keelduda eelarve täitmisele heakskiidu andmisest, ei hoopis vastupidi, ma arvan, et me peaksime heakskiidu andma, kuid äh, oluline on see, et kõik mõistaksid, et need valdkonnad, kus tuleb veel edusamme saavutada, et neis ka edusamme saavutatakse ja nagu ma ütlesin, siis ma mm, tulen omalt poolt kindlasti välja veel muudatusettepanekutega selleks, et anda täiendavat infot Äh, vastavalt sellele teabele, mis ma olen saanud alates kuulamisest, aitäh! aitäh, härra Sarvamaa, palun! aitäh! väga lühidalt äh, tunnustaks äh, kõigepealt raportööri, härra Hais. ma arvan, et on väga oluline, et me kasutaks selget keelt oma mm, raportites ja mul on hea meel, et ta seda rõhutas. seda ei, ei ole vaja pidada ebaõiglaseks kriitikaks, vaid vastupidi. see on äh, meie eelarve täitmise kinnitamise töö puhul väga oluline, nagu härra Štehovski siin enne ütles, seoses ametite raportitega ma arvan, et tegemist on suurepärase tööga. aga siin samamoodi on vaja avameelselt ja selgelt äh, asjad välja öelda, e, selleks, et äh, seda sõnumit ka kuuldaks, mm, ükskõik, kas tegemist on ametite või ühisettevõtetega. see on selline pidev protsess et neid äh, ettevõtteid ja ameteid panna töötama paremini, panna maksumaksja raha paremini kasutama. ja sisulise poole pealt on mul hea meel märkida, et äh, pöörate palju tähelepanu sissemaksetele, see on väga oluline ka selles osas, mis puudutab ITER-it, sellest on iga, juba väga kaua räägitud, aga me tõesti peame olema viivituste osas väga ranged, me peame neid kritiseerima, sest me teame, et nad tõenäoliselt teevad kõik, mis suudavad. tegemist on hiiglasliku ettevõtmisega ja sellepärast eelarve kinnitamise roll meie komisjoni puhul on seda olulisem ja kiidan veel kord raportööri väga selget keelekasutust, aitäh. härra Porsche, palun. aitäh. lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud kolleegid kõigepealt tahaksin tänada kolleeg Haisi raportite hea ettevalmistamise eest, mis väga hästi kirjeldavad äh, olukorda ühisettevõtetest ja seepärast äh, ma ei taha esitada paljusid muudatusettepanekuid. tahan äh, teha mõned muudatusettepanekud, aga need on pigem tehnilise, tehnilise iseloomuga. alustaksin ITER-ist sellest äh, räägitakse traditsiooniliselt kõige rohkem äh, seoses kuludega. kontrollikoja raportis on osaliselt eksitav avaldus, et äh, ITER-i ähm, sulgemise kulusid ei olevat välja arvutatud, see aga ei ole õige. ITER-i lepingus Prantsusmaaga on ette nähtud Äh, selle jaoks viissada kolmkümmend miljonit eurot ja paika on pandud ka see, kust see raha peaks äh, samm-sammult tulema. mis puudutab aga aktiveerimiskulusid, siis äh, see tähtaeg paika ei ole pandud, see ei ole võimalik, kuna me ei tea, millal partnerid lepivad kokku selle projekti lõpetamises. vastavaid kulusid on hinnatud, kulude hinnangusse neid aga ei ole ähm, pandud ja teine punkt, mille osas oleks, on vaja olla poleemiline, on äh, raportööri ähm, seisukoht, et äh, see projekt on ohus Brexiti tõttu. minul aga on tunne, et Ühendkuningriik on huvitatud sellest, et nad saaksid edasi osaleda selles projektis ja mitte ainult ITER-is, vaid äh, ka tuumasünteesi Äh, valdkonnas. raportis kritiseeritakse tasakaalustamatust, mis puudutab e-, Euroopa eelarvest ja erasektorist tulevaid summasid. me peame selles osas mõtlema sellele, et enamus makseid on Horisont kaks tuhat kakskümmend projektide puhul on tegemist esialgsete äh, Eh, maksetega, esialgsete summadega, aga ettevõtjate puhul eh, on need maksed ära toodud alles siis, kui tegemist on, kui need on ka tehtud. ja tuleks kontrollida võrdse rahastamise põhimõtteid. nagu raportöör oleks ka mul hea meel, kui me saaksime, oleksime varem peale hakanud nende projektidega, ma arvan, et ma tean, et alati on kõige olulisem äh, Äh, luua olu-, hästi toimiv konsorts-, konsortsium, selle aasta aruannetes on ka väga palju probleeme seoses erasektori äh, partneritega ja selles osas olen raportööriga nõus, et äh, meil on vaja korralikke kontrollimehhanisme ja neid ka kasutada, aga tuleb viidata ka sellele, et nende mehhanismide korrakohune, kohane kasutamine on neid äh, probleeme ka päevavalgele toonud ja sellepärast tuleb neid ettevõtteid kiita. ma olen raportööriga nõus, et vaja oleks ühisettevõtete töö tulemusi avalikkusele paremini tutvustada, mitte ainult äh, erialainimestele tutvustada ja selles osas oleks vaja mm, rohkem tööd teha ära, erasektoriga sest erasektoritel on kohati väga suur potentsiaal, mis puudutab äh, avalikkuse teavitamist, aitäh! panin ennast ka kõnelejate nimekirja, ütleb äh, proua Kressle, mul on küsimus. kuus koma kuus miljardit äh, ITER-ile kahe tuhande kahekümnenda aastani, sellele lisandub veel viis koma neli miljardit. ma tahaksin äh, selle kohta küsida komisjonilt või ITER-ilt, et kuidas me sellest peaksime aru saama. mina mäletan paljusid koosolekuid ITER-i eest vastutajatega ja seal oli juttu kuuest koma kuuest miljardist ja meile öeldi, et see on äh, lõplik ja usaldusväärne summa, aga tegelikult see ju nii ei ole kui siin on juba ka juttu täiendavatest äh, summadest äh, ja see on ka väga täpselt siin ära toodud. Enera äh, äh nimel härra Kazarili, Move äh,, härra Vassili, Connect Ibanes, proua Norstedt, härra Riba alustab. tere pärastlõunat aitäh, et annate meile sõna. kõigepealt tänaksin ja tunnustaksin raportööri, härra Haissi, selle raporti eest. väga hea on kuulda, et äh, ettepanek on äh, eelarve täitmine heaks kiita ehm, äh, see raport on korrektne ja Äh, ma saan aru, et äh, kolleegid teevad veel mõningaid äh, muudatusettepanekuid selleks, et mõningaid raporti osi täps-, täpsemaks muuta, kus seda on vaja, näiteks mm, see mm, reaktori sulgemise osa. siin raportis on mainitud viit koma nelja miljardit, kui Ähm, täiendavat rahastust pärast äh, kahe tuhande kahekümnendat aastat. nii et see kuus koma kuus miljardit äh, on see raha, mida on vaja kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani ja see on selles osas küll usaldusväärne summa, see ei muutu ja ma rõhutan, et äh, sellest üle ei minda. komisjon ei tule eelarvepädeva institutsiooni juurde küsima raha juurde kuni aastani kahe tuhande, kaks tuhat kakskümmend ja ITER-i projekt tervikuna on tõesti kannatanud viivituste all, aga nagu siinviibijad teavad, viimastel aastatel on töö kiirenenud. ja ma arvan, et ma saan mainida ühte su-, ühte arvu, eelmisel aastatel makset öö, eelmisel aastal sada kaheksakümmend kuus äh, miljonit äh, suurenes maksete summa äh, ja see tähendab seda, et töö tõesti kiireneb. ma ei saa nüüd asjadest ette rutata, aga saan teile öelda, et võib-olla ka selle aasta kohta tehakse täiendavaid taotlusi selleks, et Eh, kiirenenud eh, ehitustööga sammu pidada. tahaksin teile meelde tuletada ka seda, et tänu sellele positiivsele õhkkonnale loodame, et parlament täiesti toe-, täielikult toetab meid mitte ainult seoses eelarve täitmise heakskiitmisega, vaid seoses juunis eh, tehtud komisjoni teatisega aitäh, ütleb proua Kressle, kas võiksin veel kord küsida, et ma ei saanud allu, aru, milleks on ette nähtud see viis koma neli miljardit, et kokku tuleb ju üksteist miljardit ja üksteist miljardit kuni mis ajani? et äh, kas see üksteist miljardit on siis kuni lõpuni plasma äh, tootmiseni või äh, mingi kahe tuhande kahekümnenda aastani? aitäh, võib-olla ma ei olnud piisavalt äh, selgesõnaline. selge on see, et äh, ITER-i ehitusfaas kestab äh, kauem kui kahe tuhande kahekümnenda aastani. algselt kahe tuhande kümnendal aastal pandi paika ülempiir ehituse jaoks, aga see, sellest tõesti ei piisa ehitamise jaoks, nii et ehitamine jätkub pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja see täiendav raha, mida on vaja, äh, mida komisjon äh, on maininud ka ta-, äh, oma teatises, see on ette nähtud selleks, et ehitusfaas lõpule viia ja siis kahe tuhande kahekümne viiendal aastal hakkab toimuma siis ka plasma tootmine vastavalt praegusele ajakavale, milles Euratomi komisjon peab veel kokku leppima ma loodan, et see oli nüüd selgem, ütleb kõneleja. jaa, tänan. proua Krisle, aitäh, ma saan sellest nüüd paremini aru, aga arendagem seda asja ajateljel edasi. kaks tuhat kakskümmend viis on meil siis plasma olemas ja mida me siis edasi teeme ITER-iga? et kas te saaksite meile kirjeldada, et mida me siis ITER-iga teeme? mis siis edasi ähm, juhtub? siis ähm, äh, järk-järgult jõuab see täisvõimsuseni, see täisvõimsuse faas peaks algama nii-öelda termotuuma sünteesiga kahe tuhande kolmekümne viiendal aastal, äh, kahe tuhande kahekümne viiendal nii et kahe tuhande viiendas, kahekümne viiendast aastast kuni kolmekümne viienda aastani Äh, siis äh, viiakse see ähm, seade mm, täisvõimsuseni äh, ja seal on vaja teha täiendavaid investeeringuid, täiendavat varustust osta ja kui te vaatate komisjoni suvist teatist, siis te näete, et need kulud, mida on vaja kolmekümne viienda aastani, need on seal täielikult ära toodud. vastavalt sellele, millised on meie praegused teadmised ja praegune ajakava nii et siis viis koma neli miljardit siis kuni kahe tuhande kolmekümne viienda aastani, et kas see hõlmab nüüd kõiki äh, summasid? meie juures on lubatud avalikku, avameelselt rääkida arvudest, see ei ole üldse keelatud. What, what the commission, what the commission has put? komisjon mul oleks vaja täiendavaid äh, tabeleid, äh, mida mul praegu ei ole, e, selleks et täpselt äh, arvudest rääkida. komisjon oma teatises on ära toonud ja nüüd saan rääkida ka arvudest, sest mulle anti need tabelid ette. komisjon on toonud ära kõik kulud kuni kahe tuhande kahekümne viienda aastani. kõigepealt plasma. kahe tuhande kaheksanda aasta väärtuses, see on praegune äh, referentsväärtus, äh, kuus, selle alusel on arvestatud välja ka kuus koma kuus miljardit, äh, kolm koma üheksa kuni kahekümne üheksanda aastani, see tähendab ehituse lõpetamist ja kuna tundub, et ettepanek järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jaoks ja see kehtib kuni kahe tuhande kahekümne seitsmenda aastani, on algselt ette nähtud kaks, üks koma kaks miljardit mm, kuni selle mitmeaastase finantsraamistiku lõpuni, kaks tuhat kakskümmend kaheksa kuni kaks tuhat kolmkümmend viis on ette nähtud täiendavad kaks miljardit eurot, mida on vaja selleks, et ehitus lõpule viia ja et äh, seade see tööle hakkaks. nii et see kogusumma kahe tuhande kahekümnendast kuni kahe tuhande kolmekümne viienda aastani on äh, üle seitsme miljardi äh, vas-, vastavalt kahe tuhande kaheksanda aasta äh, referentsväärtusele, mille alusel võet-, arvutati välja ka see kuus koma kuus miljardit selle finantsperioodi jaoks. loodetavasti on nüüd täielik selgus käes. aitäh, see oli küll väga huvitav. aitäh! me meil on siin alati mingisugused komisjoni teatised, millega me peame võitlema, nii et äh, meil on alati võimalik vanade arvudega uut rõõmu valmistada. ja järgmine kõneleja oleks härra Vasile, kes räägib meile Seesarist. Yes, thank you very much. Uh. aitäh, äh, proua juhataja, aitäh raportöörile väga positiivse raporti eest. minu ainus kommentaar oleks seotud äh, naturaalsissemaksetega. Äh, raporti lõige kolmkümmend, äh, siin on juttu seitsmesaja kolmekümnest miljonist, mida, mis peaks tulema töö, tööstuselt, aga tegelikult see on, on tegemist projekti tervikliku väärtusega et, et seitsmekümne protsendise kaasrahastamismääraga on kakssada kakskümmend miljonit äh, liikmesriikidelt tulemas. see seitsesada kakskümmend, see on äh, kogusumma. nii et kui lisada viissada miljonit Eurokontrollilt, siis äh, mm, see, mis Cesari puhul ette nähtud on, on äh, seitsesada kakskümmend ühe koma mm, kahe miljardi asemel. Mm, see üks koma kaks mil-, miljardit, seal on sees ka juba komisjoni mm, sissemakse. Ähm, ma arvan, et siin oli vaja täpsustada seda. ja mis puudutab äh, ajakava, siis äh, vastavalt äh, liikmesriikidele ja Eurokontrollile kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal antud suunistele ootame järgnevatel kuudel esimesi tulud, äh, kulude äh, sertifikaate, need äh, siis valideeritakse ja loodame siis mitterahalised sissemaksed valideerida järgnevate aastate jooksul. ja ma arvan, et sellega ma vastasin olemasolevatele küsimustele, et kui teil on täiendavaid küsimusi, siis vastan neile ka meeleldi. aitäh! aitäh ja härra Ibanes, palun Exceli nimel. aitäh, tahaksin tänada raportööri väga positiivse raporti eest. Excel on kahe tuhande eh, seitsmendal aastal hakanud tegelema ja oleme tegelenud eh, varasemate ühisettevõtete Artemise ja veel ühe teise ühisettevõtte eh, töö jätkamisega. meil on vaja siis arvestada, võtta arvesse veamäära ja meil on vaja ka kinnitavad avaldused saada riiklikelt ähm, ametitelt. me oleme üritanud saavutada äh, rohkem kui üheksakümne protsendist määra ja jätkame selle mm, protsessiga ja arvame, et järgnevatel aastatel Exceli oma rahastus ähm, on parem ja äh, me, Excel on äh, ainulaadne ühisettevõte, millel on selline kolmepoolne äh, rahastamine, muuhulgas ka riiklik rahastus nii et meie jaoks on väga oluline see, et meil oleks kriitiline rahastus, aga et meil oleks ka ühine strateegia elektroonika tootmisele Euroopas. nii et äh, ootame veel siis täiendavaid märkusi damit kommen wir zum IMI e, für die Generaldirektion Forschung, Frau Nost. ja nüüd äh, see innovatiivsete ravimite algatus. aitäh. Ähm, me tervitame väga seda raportit, äh, meil oleme sellega üldiselt nõus, me märkasime, et äh, mõningaid asju on vaja parandada ja siin mainiksin mõningaid asju, näiteks maksete eraldiste puhul on meil väga tihe koostöö bürooga, kuna Te teate, et mõningad need äh, probleemid tulenevad suurtest äh, projektidest. Äh, teeme väga tihedat koostööd selleks, et järgmistel aastatel nende probleemidega hakkama saada. ja IT osas meil on väga tihe koostöö, loodetavasti ka saame üle sellest viivitusest, mis meil on olnud ja mis puudutab mitterahalisi sissemakseid, siis Ehm, aruandlus mm, toimub üks kord aastas eh, ja see toimub märtsis ja sellepärast eh, on siin praegu eh, osa asju märkimata ja üks kommentaar puudutab siis väidet, et on vähe eelarvet ära kasutatud, aga tegelikult on siin eelarve täitmine lükkunud perioodi lõpuossa ja see ongi selle põhjuseks. aitäh ja raportöör saab lõpetuseks sõna, Brian, palun. aitäh, juhataja. üritan siis äh, mõningatele märkustele siin vastata koordinaator rääkis äh, sellest, kui oluline on äh, selge keelekasutus, see on tõesti väga oluline ja mm, tuleb välja öelda, mis on hästi ja mis on halvasti, et me ei peaks kunagi vabandama selge keelekasutuse eest, meil oleks vaja rohkem selget keelekasutust institutsioonides, sest see annab meile kätte selge suuna. ja mis puudutab nüüd äh, härra Pöschi ja teiste küsimusi seoses ITER-i eelarvega, siis ITER-i osas me oleme näinud äh, seda, et projektis on olnud väga palju viivitusi äh, minevikus ja need äh, viivitused olid täiesti mõistetavad. et tegemist oli, kuna tegemist oli väga uue ettevõtmisega, mis ja seal oli probleeme, mida ei olnud võimalik ette näha, aga nüüd on meil uued äh, summad, mis on ette nähtud äh, projekti lõpuleviimiseks äh, operatiivsel tasandil, aga äh, sellele järgneb ka äh, selle lammutamisfaas, äh, sulgemisfaas ja ajalooliselt on meil olemas küll mingisugused summad, mis on selle jaoks ette nähtud, aga mingit kindlust selles osas ei ole, et kui palju eelarvet sel, eelarvelisi vahendeid selle jaoks vaja on. ja, ja see viis koma neli miljardit, seda on vaja Ehm, pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, aga praegu ei saa mitte keegi kindlalt öelda, millised, milline, kui suur saab olla see lõplik, olema see lõplik eelarve. ja seda ma üritasin ka raportis ehm, välja tuua. aga loomulikult äh, ma ei vaidle vastu, et meil on siin olnud mm, need ajaloolised arvud äh, mis on aluseks võetud. aga fakt on see, et äh, raha on kulunud rohkem, see on mõistetav, kuna tegemist on tõesti olnud väga uue projekti loomisega, aga selle projekti äh, olulisust ei saa alahinnata ja tulles tagasi selle märkuse juurde, mida tegi härra Bosch, äh, mis puudutas Ühendkuningriigi lahkumist, mina tahtsin lihtsalt raportis välja tuua selle ohu, et Ühendkuningriigiga ei ole veel kokku lepitud selles, et mis, palju nad maksavad Euratomile. me loodame, et nad jäävad Euratomi liikmeks, loodetavasti nad jäävad. Nad peavad tegema sissemakseid, seal ei ole mingisugust kahtlust, aga kindlust selles osas ka ei ole ja üritasime seda siis äh, raportis välja tuua, et Euratomi osas on äh, küsimärke tulevikus äh, e-, Ühendkuningriigiga ja Ühendkuningriigita ja on veel üks riski äh, fakt-, faktor, mida me peame raportites arvesse võtma. olen nõus selles osas, et vaja on paremat kommunikatsiooni, panin selle kõigisse raportitesse, et äh, kõik ühend, e-, ühisettevõtted peaksid tegema koostööd selleks, et teavitada avalikkust oma tööst. sellepärast, et Euroopa Liidu maksumaksjad peavad teadma, mida nad teevad, kas nad tegutsevad, kui palju Äh, VKE-sid äh, on seotud nende ühisettevõtetega, kui palju töökohti on seal loodud ja tehes äh, koostööd mm, nende piirkondadega, kus need ühisettevõtted asuvad, on tõesti võimalik olukorda parandada. ja Cesari Mitterhalsi sissemaksete osas seal on kindlasti asju, mida me saame arvesse võtta raporti lõplikus äh, versioonis ja Exceli puhul samuti võtame arvesse äh, veamäära ja ma äh, olen nõus mitterahaliste sissemaksete summaga ja sellega, et oluline on ka see, mis ajal neid tehakse Äh, kolleegid siis esitavad äh, muudatusettepanekuid, ma olen neist väga huvitatud selleks, et need äh, raportid muutuksid paremaks. aga peamine sõnum kuulamiselt ja tänaselt arutelult on, et jah, minu arvates me peaksime eelarve täitmise heaks kiitma, aga me peaksime selged sihid panema ka edasisteks olukorra parandamiseks ja mul ei ole mingit kahtlust, et ühisettevõtted üritavad neid ka saavutada, nagu nad on kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal teinud. me lugesime kontrollikoja raportist, et on äh, erinevates valdkondades tehtud äh, olukorda paremaks, äh, on parandatud aruandlust ja auditeerimist. me peame endiselt nõudma, et ühisettevõtted teeksid rohkemat ja, ja see tähendab siis ka tuleviku jaoks hea signaali väljasaatmist, aitäh! aitäh ja sellega oleme selle päevakorrapunkti ja äh, ära käsitlenud äh, ja see tähendab ka tänase tööpäeva lõppu ja homme kohtume siis äh, kell üheksa koos volinik Oettingeriga. aitäh tulemast, aitäh arutelu eest ja meeldivat õhtut kõigile!